kolleegid, palun alustame. Äh, kõrgekvaliteetseid saadikuid on juba piisavalt kohal, nii et, et me võime aruteludega algust teha. Äh, kõigepealt kinnitame päevakorra. Äh, päevakord on teile välja jagatud ja kui kellelgi ei ole mingeid muudatusettepanekuid või Äh, muid teemasid, mida te soovite tõstatada päevakorra raames, siis äh, loeme päevakorra kinnitatuks ja läheme kahekümne viienda, kahekümne kuuenda veebruari istungi protokolli kinnitamise juurde. kui keegi selle, neid protokolle muuta või kommenteerida ei taha, siis on need kinnitatud ja nüüd on mul mõned teadaanded äh, esinaise nimel. tahaksin teile meelde tuletada, et homme kahekümne esimesel märtsil üheksast kaheteist kolmekümneni on meil istungite saal muutunud. me oleme Spaki ruu-, Spaki majas äh, ruumis kolm C null viiskümmend, see on siis äh, äh, plenaaristungite saali vastas, meil on eurorühma ettekande kõigepealt ja siis üheksas punkt puudutab Äh, mitmetasandilise valitsus, valitsemise põhiseaduslikke probleeme, raportöör on proua Kulara. Äh, muudatuste läbivaatamine selles küsimuses äh, on edasi lükatud teisele istungile, nii et, et seda punkti me ei käsitle. ja läheme nüüd kohe edasi meie esimese raportiga. niisiis, meie raportöör on kohal proua Kleeva Kekus äh, tutvustab meile siis oma arvamust, äh, mis puudutab äh, võitlust maksupettuse ja maksuparadiiside ja maksudest kõrvalehoidmisega ja proua Kekusel on sõna. aitäh, tere hommikust kõigile! kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud kakssada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut ja eriti tahaksin tänada oma variraportööre kellega me oleme äh, kohtunud möödunud nädalal Strasbourgis, et esmakordselt siis äh, mõtteid vahetada äh, kompromissmuudatuste teemal. mulle ma tahaksin kõiki kolleege tänada kommentaaride eest ja ma loodan, et meil õnnestub tänase päeva lõpuks välja töötada uued kompromissid, saadan need teile ka päeva lõpuks välja ja äh, ootan tänast arutelu, et me saaksime selle arutelu käigus võib-olla mõningaid muudatusettepanekuid või kompromisse selgitada, enne kui ma siis äh, selle viimase versiooni laiali saadan. Äh, kuna see teema on saamas poliitilist hoogu ka teistes institutsioonides ja üleüldse kogu maailmas, siis tahaksin tõesti koolda, koostada väga jõulise raporti, mis ütleb selgelt välja parlamendi seisukoha me arvame, et kakskümmend kuus kompromissmuudatusettepanekut, äh, mis me oleme koostanud, lähevad õiges suunas. tegemist on algatusraportiga, see tähendab, et äh, meil on rohkem vabadust oma nõudmiste esitamisel, oma seisukohtade esitamisel. sellele vaatamata äh, tahaksin, et nõukogu võtaks meid tõsiselt ning seetõttu ma loodan väga, et meil õnnestub saavutada suur enamus meie komisjonis ja siin kojas Äh, täiskogul selleks, et meil oleks tõesti maksuparadiisid väga selgelt defineeritud ning meil on väga selged äh, sanktsioonid ka maksuparadiiside jaoks paika pandud. väga paljud muudatusettepanekud lähevad selles suunas ning äh, enne kui räägiksin muudatusettepanekutest mõne sõnaga meie praegustest kompromissettepanekutest. mul on väga hea meel, et terve rida muudatusettepanekuid rõhutab seda, kui oluline on see, et Euroopa Liit tegutseks ka rahvusvahelisel areenil selle raporti järeldused peavad leidma kajastust Äh, peavad jõudma mitte ainult meie enda poliitiliste juhtide ja institutsioonideni, vaid ka OECD-sse, G20-sse, äh, ülemaailmsesse foorumisse ja äh, mujale. Euroopa Liidu põhimõtted nagu läbipaistvus, automaatne infovahetus, kahjulike maksutavade kaotamine peavad saama juhtivateks põhimõteteks rahvusvahelistes lepetes ja menetlustes. antud hetkel Äh, võin teile öelda, et ma äh, lisan raportisse eraldi peatüki, mis käsitleb just nimelt maksupettusi ja äh, maksuparadiise seoses arengumaadega. panen sellele peatükile pealkirjaks siis rahvusvaheline mõõde ja sinna koondan siis kokku kõik need teemad, mida me arutasime ka möödunud nädalasel variraportööride kohtumisel, sest TV Komisjon on tõesti teinud väga palju muudatusettepanekuid ja sinna ossa need sobiksid Äh, samuti olen valmis täiendavalt arutama seda mõtet, et pädevatele asutustele antakse õigus võtta tarvitusele meetmeid ja võtta näiteks ära nende finantsinstitutsioonide tegevusload, äh, mis aitavad kaasa maksupettustele, pakkudes tooteid või teenuseid, mis võimaldavad klientidel maksudest kõrvale hiilida äh, või mis asutused, mis ei ole valmis maksuasutustega koostööd tegema Äh, väga paljud muudatusettepanekud läksid selles suunas, seda seisukohta toetati ja äh, me aja, ajakohastame ka raportit äh, seoses komisjoni ettepanekuga uue rahapesuvastase direktiivi ettepaneku valguses, niisiis seda ettepanekut veel koostati, kui ma raportit ette valmistasin ja väga oluline on, et komisjon täiendaks oma ettepanekut, viies siis liikmesriikidele sisse kohustuse äh, luua avalikkusele kättesaadavad äh, registrid, kus on see, näha, kes on ettevõtete, usaldusfondide ja muu äh, omanikud ja nõnda edasi, nii et, et ma arvan, et ka selline nõudmine on raporti suunaga kooskõlas. ning loomulikult tervitan kolleegide ideesid, mis on seotud siirdehinnaga Äh, kasumite üleviimine maksuparadiisidesse selleks, et äh, vältida maksude maks, maksmist, on üks probleem, mis nõuab kohest tegutsemist nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. näiteks äh, võtame OSCD juhised siirdehindade kohta ja vaatame läbi ka siis need kohustused, mis meil on Euroopa siirdehinna suuniste vallas. Äh, tahaksin veel kord tänada variraportööre ja kõiki, kes on esitanud muudatusettepanekuid minu raportile. Äh, ootan teie täiendavaid kommentaare ja loomulikult äh, tahaksin koostada väga head kompromissid ja väga tugeva par sõnalise parlamendi raporti sellel teemal, aitäh! aitäh raportöörile ja nüüd saavad sõna meie variraportöörid, proua Peedikäinen kõigepealt Rahvapartei nimel. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja variraportööri äh, väga hea ja tõhusa koostöö eest. ma arvan, et meie töö läheb õiges suunas. Äh, kui me räägime näiteks kompromissidest, äh, siis ma toetan seda lähenemist, mille me oleme võtnud definitsioonide osas näiteks oleme tõhustanud ja rõhutanud seda, et meil on vaja paremat ja tõhusamat koostööd Eh, erinevate riigiametnike vahel ning eh, samuti oleme kutsunud üles eh, ettevõtete tulumaksu ühise konsolideeritud maksubaasi sisseviimist ja samuti, et maksupettust tuleks vaadelda kui rahapesule eelnevat kuritegu meie jaoks on äh, väga oluline, et äh, kõik asjad oleksid väga selged ja et me lähtuksime ka rahvusvahelistest definitsioonidest ma arvan, et äh, lähenemine, mis raportis on, on väga hea, sellepärast et me ei peaks niivõrd äh, keskenduma sellele, milline on äh, jõudude tasakaal liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, vaid me peame vaatama, kuidas me saame ära kasutada olemasolevaid vahendeid selleks, et võidelda tõhusamalt maksupettusega ja agressiivse maksude planeerimisega ma arvan, et, äh, et sellele võiks rohkem isegi tähelepanu juhtida ning ma arvan, et kui me kõik sellega nõus oleme, siis võiksime kutsuda nõukogu üles korraldama kõrgetasemelist kohtumist maksupettuse ja agressiivse maksuplaneerimise teemal. Äh, sest vaadates, kui suure ulatusega see probleem on, siis kindlasti oleks vaja seda korralikult arutada. nüüd mõned mõtted, millele tahaksin tähelepanu juhtida ja kus ma sooviksin, et raportöör oleks väga konkreetne. nimelt need on seotud rahvusvahelisel tasandil toimuvate asjadega. näiteks oleks kasulik, kui Euroopa Liit kutsuks siis OSCD-d äh, üles kõigis kokkulepetes äh, vahetama automaatselt infot, äh, kes, kes kehtestama ülemaailmsed standardid. samuti on väga oluline, et me ütleme selgelt välja, et liikmesriigid ei tohiks anda riigiabi või mis tahes Euroopa Liidu raha või võimaldada juurdepääsu riigihangetele nendele eh, ettevõtetele, mis on eh, pannud toime maksukuritegusid. Eh, siirdehindade osas on meil väga tõhus vahend olemas, millele peaksime ka tähelepanu juhtima see on äh, arenenud äh, hindade kujundamise kokkulepe. Äh, sinna tuleks lihtsalt sisse panna uus nõue, mis puudutab, puudutab siis neid siirdehinna kujundamise suuniseid ning ja loomulikult äh, toetame me ka seda, mis on öeldud siis nende ettevõtete või nende riikide kohta, kes on mustas nimekirjas. Äh, nii et, et me peame ettevõtetelt äh, selgelt küsima, kuhu nende raha läheb ja, ja me peame saama siis vaadata, kas see raha ümbersuunamine on tingitud ärilistest vajadustest või on see tingitud lihtsalt maksude vältimise vajadusest Äh, samuti peaks äh, vaatama raamatupidamise arvestuse direktiivi läbi, äh, mis puudutavad siis valdusfirmade ka-, kasumeid ja kahjumeid. kui me suudame kasutada olemasolevaid vahendeid ja suurendada läbipaistvust, siis meil on palju kergem selle probleemiga tegeleda ja niimoodi me tekitame ka sellise avaliku surve Äh, selle läbi, et me lihtsalt juhime inimeste tähelepanu sellel, kes kus mida teeb. aitäh! aitäh! roheliste nimel ära Eichhut nüüd. aitäh! ma arvasin, et keegi teine võtab sõna, aga näib, et variraportöörid ei ole kohal nii et ma ei, ma ei taha teie ajakava loomulikult segi lüüa, proua esinaine. Äh, tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja väga hea arvamuste vahetuse üle, mis meil toimus kompromissmuudatusettepanekute üle. ma teen üsna lühidalt. ma olen kindel, et meil õnnestub saavutada üsna hästi tasakaalustatud kompromissid suuremate fraktsioonide vahel äh, meie varasemad äh, mõttevahetused, mis meil selle raporti teemal on olnud äh,, on olnud sellised, kus kõikide seisukohad olid, peaaegu kõikide seisukohad olid sarnased. niisiis, ma arvan, et need kompromissmuudatusettepanekud on väga head ja saavutavad tõesti väga hea tasakaalu ning mul on väga hea meel maksuparadiisi definitsiooni üle, nagu ma eelmisel korral ütlesin, et ma olen hollandlane ja ma tean, et minu valitsusele ei meeldiks, et Holland selle definitsiooni alla käib aga mul on väga hea meel, et selle definitsiooni järgi on selgelt näha, et Holland on maksuparadiis mulle teeb pisut, mulle teevad muret mõned muudatusettepanekud, mis kolleegid, kolleegid on esitanud, näiteks selle pankadelt tegevusloa äravõtmise kustutamine, selline nõue tundub mulle imelik. miks on vaja sellised asjad raportist ära kustutada? Äh, siis Šveitsi pangasaladus, äh, äh, selle lõpetamist me nõuame, mõned muudatusettepanekud tahavad selle nõude kustutada. minu arvates just see salatsemine tekitabki paljusid probleeme ning siis tahame veel mõnede muudatusettepanekutega kustutada riigipõhise aruandekohustuse, aga see aruandekohustus on vajalik just selleks, et maksupettusi päevavalgele tuua. nii et, et ma loodan, et need muudatused ei lähe läbi ja me jääme kompromisside juurde ja tahaksin tõesti tänada raportööri ja variraportööre nende kompromisside eest. mul on üks küsimus komisjonile, kuna nad äh, on siin kohal. me teame, et kui me aru, äh, arutame maksudest kõrvalehiilimist, siis on äh, kaks direktiivi, mis põhjustavad probleeme ja komisjon on juba öelnud, et võib-olla on vaja need direktiivid läbi vaadata ma räägin siin intresside ja honoraride maksmise direktiivist ma tahaksin komisjonilt küsida, et äh, kui kaugele te olete nende kahe direktiivi läbivaatamisega jõudnud ja äh, kas me võime oodata ja millal me võime oodata, et see läbivaatamine toimub? ja jään ootama lõplikke läbirääkimisi kompromisside üles ja ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub saavutada hea kokkulepe, nii et, et suur aitäh kõigile! aitäh härra Eichhudile, me anname komisjonile ka võimaluse sõna võtta, kui teised äh, kõnelejad on juba sõna saanud Äh, härra Strejček ECR fraktsiooni nimel. tere hommikust, tere hommikust, daamid ja härrad. milline kena sarkastiline päeva algus äh, see arutelu mulle meeldib väga ja mul ei ole kahtluse varjugi, et et kõik need argumendid siin on esitatud sõbralikus õhkkonnas, nii et ma ei hakka neile reageerima aga mõned minu argumendid võivad teid võib-olla üllatada. aga ilmselt vist mitte palju. Äh, proua raportöör on ette valmistanud raporti, kus loetakse üles maksupettused, maksudest, äh, maksude vältimine ja maksuparadiisid ja mina esitaksin oma argumendid siis samas järjekorras ja tutvustaksin siis teile oma nägemust asjast, äh, mis on viinud siis minu muudatusettepanekuteni. kõigepealt maksupettused. Äh, hinnangute kohaselt läheb aastal, aastas kaduma maksupettuste tõttu triljon eurot ja see on kahetsusväärne äh, kahetsusväärne on võib-olla sõna, mis minu suust teid üllatab, aga millised on need meetmed, mida võiks rakendada selleks, et probleemi lahendada. minu arvates on igasugused meetmed teretulnud. ma jagan proua Kulaari seisukohta, teda küll ei ole praegu siin. et on võimalik peatada seda äh, sissetulekute kadu, mis on tingitud maksupestudest. ja minu arvates äh, äh, tõesti äh, on äh, selline seisukoht see, mida me saame toetada, üldiselt ma olen nõus, et äh, ma olen nõus isegi raportööriga, kui ta ütleb, et maksupettused võivad õõnestada kodanike usku maksude sissenõudmise õiglusesse ja aususesse. see on tõesti nii. maksude vältimine, maksude vältimine Äh, on midagi, mida võib vaadata kahest aspektist minu arvates. kõigepealt see on otsene tagajärg, mis on tingitud mitte läbipaistvatest, raskesti arusaadavatest maksuseadustikest, kus on kohutavalt palju erandeid, see on viljakas pinnas maksude vältimisele. ja teiseks, maksumaksjad äh, võib-olla reageerivad sellele, kuidas nende rahaga ümber käiakse, kuidas valitsus seda ümber jagab Äh, maksumaksjad lihtsalt ei ole rahul sellega, kuidas valitsus nende raha kasutab. ja oma muudatusettepanekutes panin ma rõhu äh, just nimelt sellele, mida ma nimetan agressiivseks maksude vältimiseks, seda ei saa tervitada ja seda ei saa toetada. huvitav äh, oli neid muudatusettepanekuid lugedes aga see, et Äh, maksupettus ja maksude vältimine tekitas väga elava arutelu äh, maksukonkurentsi teemal ja kas selline konkurents on vajalik või kahjulik. minu seisukoht on, et iga konkurents on vajalik, isegi maksukonkurents. ja mina ei toeta mitte mingisuguseid punkte, mis äh, lähevad maksu, mis lähevad maksude ühtlustamise suunas. nüüd maksuparadiisid Äh, vaatamata sellele, et mina ise olen esitanud muudatusettepaneku, milles rõhutan, et Euroopa Liit peaks aktiivselt G8-s ja G20-s osalema aruteludes äh, heade maksuhaldustavade vallas. olen ma skeptiline, et selles küsimuses on võimalik saavutada äh, ülemaailmset kokkulepet lähitulevikus ning teiseks Äh, see punkt on siis eelmisega seotud ja see puudutab uut maksuparadiisi definitsiooni. ma oletan, et me peaksime äh, austama OSCD definitsiooni. Äh, see on ülemaailmselt aktsepteeritav kriteeriumite loetelu ja me ei peaks looma oma Euroopa definitsiooni maksuparadiiside kohta. aitäh! ja jään ootama arutelusid sõbralikus õhkkonnas, aitäh! aitäh, härra Strejček ja nüüd läheme edasi äh, kuue nimel härra Händel. aitäh! Äh, mul on väga hea meel, et pärast esimest arutelu, äh, mis meil siin komisjonis toimus, on töö selle raporti vallas muutunud üha konstruktiivsemaks, raportöör on teinud terve rea häid ettepanekuid ning kompromissid sisaldavad tõesti selliseid seisukohti, mida me saame toetada, aga tahaksin selgelt välja öelda, et nagu rohelisedki, nii ei meeldi ka meile need välja pakutud kustutamisettepanekud me tahame algatusraportit, mis äh, teeb komisjonile väga selgeks, millised on meie ettepanekud selleks, et äh, muuta hetkeolukorda, mis äh, ei ole hea ning mis puudutab eelkõnelejat, siis meil kõigil on olnud juba meeldiv võimalus natukene tülitseda sellel teemal ja kui maksupettused äh, ulatuvad äh, miljardite eurodeni siin Euroopas ja, ja öeldakse ainult, et see on kahetsusväärne, siis minu meelest on see probleemi lavastamine. olukord on kuritegelik. Äh, see on kahjulik ühiskonnale ja poliitikutel on siin tõesti palju tööd vaja ära teha ning ja siin ei ole tegemist probleemiga, mida turud saavad lahendada me teame, et Euroopa on praegu kriisis ja me teame ka seda, kuidas äh, finantsturud Euroopas toimivad. Äh, poliitikud on üritanud äh, finantsturge ümber struktureerida, seda probleemi lahendada. ma ei taha siin öelda, et me oleme asjale valest otsast lähenenud, aga aga Äh, äh, ei ole, kõik asjad ei ole turgude ümberstruktureerimisega muutunud, õiglane oleks see, et rikkamad maksavad rohkem makse ja vaesemad vähem. me teame, et äh, maksukonkure-, me teame, milleni maksukonkurents viib Euroopas Ehm, me näeme, kuidas äh, liigutakse kõige madalama ühisnimetaja suunas. Äh, see kah-, ei kahjusta mitte ühiskonna kõige vaesemaid, vaid meie kogu infrastruktuuri. nii et, et minu soovitus oleks küll, et me selles raportis ütleksime väga selgelt välja, mis on kaalul, mida me peame tegema äh, E, igal liikmesriigil on vaja korralikke sissetulekuid maksudest, kõik peavad maksude sissenõudmisest kasu saama ja need, kes maksupettusi toime panevad, e, maksude maksmisest kõrvale hiilivad, on kurjategijad, kes saboteerivad ühiskonda ning e, ma arvan, et väga paljud on nõus sellega, kus suunas see raport läheb ja me arvame, et me jätkame samas suunas liikumist ja toetame siis äh, seda raporti suunda ja arvestades hiljutisi sündmusi, peaksime me pöörama rohkem tähelepanu nendele kriteeriumitele, millega defineeritakse maksuparadiise. OSCE definitsioon on hea, aga seda saab ka paremaks teha, aitäh. EFT fraktsiooni esindaja nüüd palun. aitäh. Äh, mina esitan oma äh, märkused soome keeles. on ühe pohjimilta põhimõtteliselt ma suhtun sellesse raportisse positiivselt, tegemist on väga olulise raportiga. ma arvan, et tegemist on maksudest kõrvalehoidumise puhul vägagi negatiivse aspektiga ja ma usun, et see õõnestab tsiviliseeritud ühiskonna alustalasid. ja meil on kõigil väga selgelt meeles äh, ka see, kuhu me antud raportiga suundume me püüame vältida maksupettusi, maksudest kõrvaldehoidmisi ma tahaksin rõhutada ka oma muudatusettepanekutega neid põhimõtteid, mis loodetavasti jõuavad ka kompromissettepanekusse. kõige olulisem ei ole see, et maksusüsteemid oleksid ühtlased, vaid eesmärgiks on see, et kõik järgiksid neid reegleid, mis on paika pandud. maksupoliitika on ikkagi liikmesriikide pädevuses eesmärgiks ei ole ka äh, avaliku sektori äh, suuremaks äh, paisutamine, vaid eesmärgiks on ikkagi saavutada olukord, kus me saame makse vähendada. kuigi maksu, maksudest kõrvalehoidumine on negatiivne, samas maksude optimiseerimine on endiselt võimalik, kuid meie eesmärgiks on siinkohal ikkagi maksupettuste vältimine, mitte see, et me püüaksime muuta tervet maksusüsteemi kui sellist. suur tänu! aitäh. Äh, nüüd ülejäänud kõnelejad, proua Lulling, palun. jah, aitäh, äh, proua esinaine ka mina olen esitanud teatud hulga muudatusettepanekuid ja ma ei tea veel, kas need võeti raportööri poolt vastu. muudatusette-, kompromiss, muudatusettepanekuid mul ei ole ja Äh, seega ma äh, pean ütlema, et me ei ole veel oma fraktsioonis äh, kõnelenud nendest kompromissmuudatusettepanekutest. mina esitasin siis teatud hulga muudatusettepanekuid, sest ma leian, et on vaja Äh, tõesti väljenduda väga selgelt. Äh, nagu kõik, äh, jagan ka mina seda seisukohta, et iga kodanik ja iga ettevõte peab maksma makse, mis seadusega talle on pandud ja samuti olen ma ka täiesti teadlik sellest, et rahanduskriis, mida me praegu läbi elame ja mis ei ole veel päriselt läbi, on äh, maksupettused veelgi vastuvõetavatumaks muutnud. niisiis äh, ma usun äh, ja, ja selle põhjal, mida ma siiani olen kuulnud, et ei ole mingeid eriarvamusi eesmärkide osas, aga arutelud keskenduvad pigem sellele, kuidas seda eesmärki saavutada ning ma arvan, et selleks, et edasi liituda, liikuda, peaksime me pöörama tähelepanu just nendele äh, probleemidele või puudustele, mis on äh, ilmnenud äh, ning kogemusele ja mitte loosungitele. ma arvan, et on täiesti võimalik lepitada või sobitada omavahel kokku erasfääri kaitse ja maksude, eraelu kaitse ja maksude maksmine ja meetod on väga lihtne. tuleb lihtsalt maksu, maksustada siis sissetulekuid nende allika juures ning ma arvan, et see direktiiv, mis millest me kõneleme, seda direktiivi tuleb parandada ning kui maksubaas oleks suurem, siis ega ei oleks äh, rohkem või ega ei oleks kergem äh, äh, maksude maksmisest kõrvale hiilida. aga öelda, et pangandussektor ja, ja maksude maksmine et kogu lahendus peitub seal, minuga, minu arvates asi ei ole nii. tahaksin rõhutada, et Saksamaa Äh, kes äh, äh, võitleb selle eest, et automaatselt vahetatakse infot liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ma pean siin silmas hoiuseid ise on kasutusele võtnud selle allika juures maksustamise, sellepärast et see süsteem on tõhus ja efektiivne. mina leian, et et on täiesti imelik, et, et meil on olemas ühisturg, aga samas eksisteerivad erinevad, kaks erinevat süsteemi eh, sakslaste jaoks, kes siis elavad Saksamaal ja nende sakslaste jaoks, kes on Saksamaalt väljas minu arvates on see <laughs> suur vastuolu Äh, ning minu arvates on tegemist isegi diskrimineerimisega. veel üks punkt, äh, mis minu arvates, äh, mida oleks oluline rõhutada, ähm, on ähm, maksude planeerimine, me võime seda heaks kiita või ei, aga on selge, et teatud psühholoogilisest piirist alates kodanikud ei ole enam nõus maks, makse maksma maks Äh, niisiis teatud piirist alates tekib neil äh, soov petta või oma tulusid mujale viia. Äh, Prantsusmaal näiteks toimuvad väga kirglikud arutelud sellel teemal ning mulle tundub, et seda probleemi ei ole piisavalt, sellele ei ole piisavalt lähelepanu löödud Ähm, ei ole normaalne, et kodanikud peavad seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti oma sissetulekutest maksudeks maksma. Äh, see äh, tõesti võib põhjustada viha inimestes äh, ja poliitikud peaksid sellega arvestama ja mitte pidama nõiajahti, mis lihtsalt viib kaasa nende riigi vaesustamiseni niisiis ma ar-, minu viimane märkus, ma arvan, et selleks, et meie komisjon saaks, oleks äh, kasulik, me peaksime tuginema kontrollitud infole ja vaidlustamatule infole oma töös. mina äh, tahaksin paluda raportöörilt, et raportöör ei äh, võtaks aluseks liiga palju neid lihtsaid loosungeid, sest äh, Äh, ma arvan, et me võime siin äh, arutada ja läbi rääkida äh, asju, asju ilma igasuguste kõnekujunditega ja ma arvan, et need kompromiss, kui ma olen saanud need kompromissmuudatusettepanekud, ja ma tean, et mitmed kolleegid minu fraktsioonist on esitanud muudatusettepanekuid, siis me arutame neid kompromisse omavahel ja Äh, ja ma, ja siis me saame juba öelda, millised muudatusettepanekud meil on vastuvõetavad, aitäh. ja nüüd komisjon, palun. Äh, palun vastake härra Eikhuti äh, küsimusele. niisiis, komisjoni esindaja, palun Äh, aitäh, äh, tahaksin tänada teie komisjoni ja raportööri selle töö eest, mida te olete teinud. Äh, tahaksin teid tänada toetuse eest meie tegevuskavale ja soovitustele, mida me detsembris esitasime. me hindame väga teie toetust. vastaksin konkreetsele küsimusele, mille esitas härra Eichhut. see puudutas ajakava siis intresside ja äh, Äh, honoraaride direktiivi läbivaatamise kohta. Äh, see on üks äh, nendest kolmekümne neljast meetmest, mis on meie tegevuskavas, mille me võtsime vastu kuuendal detsembril ja see konkreetne meede on siis plaanis sellel aastal. me loodame, et meil õnnestub oma läbivaatamine lõpule viia selle aasta sügiseks ja eesmärgiks on loomulikult Äh, välja tulla siis selliste üldiste kuritarvitamise vastaste reeglitega. Äh, mõnes soovituses me tahaksime hinnata, mil määral praegused direktiivid oma otstarvet endiselt teenivad selles konkreetses küsimuses. nii et, et äh, see on tõesti läbivaatamise üks oluline element ja lisaks sellele meile valmistab muret ka see, et Äh, need sellised äh, hübriidsed ebakõlad. me loodame ka selle probleemiga tegeleda. aga jah, mis puudutab äh, aega, siis me arvame, et me suudame oma läbivaatamise lõpule viia. ja ilmselt siis esitame oma tulemused kuskil oktoobris või novembris sellel aastal Äh, kuna mul on praegu võimalus äh, kõnelda, siis ma tahaksin rõhutada, et me oleme üsna hoolikalt äh, arutanud seda, kuidas Äh, käsitleda siis äh, maksuparadiiside küsimust selles soovituses, mis me esitasime detsembris. Äh, nii selles mõttes, kuidas defineerida maksuparadiisi, ma arvan, et me oleme paika pannud väga selged kriteeriumid, mis tuginevad mitte üksnes OECD kriteeriumitele, vaid ka nendele kriteeriumitele, mida me oma liikmesriikide puhul kasutame, kui me lähtume ettevõtluse maksustamise tegevusjuhendist ning kaalusime väga hoolikalt ka neid meetmeid, mida me saame kasutusele kasutusele võtta selleks, et äh, panna riike siis äh, headest äh, maksuhaldustavadest kinni pidama, mis meie arvates on olulised. me ei tahaks Äh, äh, me tahaksime siis, et liikmesriigid rakendaks selliseid meetmeid, mis paneksid maksuparadiise oma käitumist muutma. Äh, ning loomulikult me toetame kõiki neid seisukohti, mis meie ettepanekus olid endiselt ja öö, oma soovitusi esitades me vaatasime väga hoolikalt ka pädevuste jagunemist Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel selles valdkonnas, nii et, et see, mis me öö, soovituses välja pakume, oli nii kohane kui ka kooskõlas sellega, mida me üleüldse võisime äh, soovitada. ja loomulikult meil on väga, oleme valmis parlamendiga dialoogi pidama ja selgitama, mis põhjustel me neid ettepanekuid tegime ja, ja miks me ei esitanud mõningaid muid ettepanekuid, mida parlament on soovinud ja me vaatasime tõesti ka mõningaid neid teie ideesid läbi ja erinevatel põhjustel loobusime nendest nii et, et äh, äh, ma äh, olen valmis selgitama meie põhjusi, miks me tegime sellised valikud, nagu me tegime oma soovitustes ja tegevuskavas. ja sellega ma lõpetaksin, aitäh. härra Eichhut, kas te saite oma küsimusele vastuse, jah? niisiis annan sõna veel kord raportöörile, kes võtab siis arutelu kokku aitäh. see hinnang. Lost every, every year on the tax kui me oleme arvestanud seda, et ük, umbes üks äh, miljard eurondit läheb kaduma maksude, äh, maksupettuse maksudest kõrvalhoidmise maksuparadiisi tegevuse tõttu tuli, tulenes äh, oli äh, Mark Murphy raportist ning seal uuringus osalesid väga paljud institutsioonid. Neid näitajaid kasutavad ka volinikud ja ma tean, et väga raske on arvestada seda, kui suured need äh, summad on, see on praktiliselt võimatu. aga on olemas äh, uuringud, mida on tehtud erinevad äh, majandusasutused, seetõttu ma ei kasutasin neid näitajaid ka oma raportis. mis puudutab neid definitsioone, siis härra Strejčak, siis tõepoolest ma oleme variraportööridega koos arutanud seda, et me jääme nende põhiliste eh, definitsioonide juurde, maksupettus, maksudest kõrvalehoidumine, maksudest eh, kõrvale hiilimine ja maksude optimiseerimine, agressi-, ehk siis agressiivne maksuplaneerimine. kuid ma mõistan, mida te mõtlete selle all, kuid enamus ikkagi tahtsid kasutada neid eh, nelja definitsiooni siis raportit läbivalt, kuigi ma mõistan küll, mida te tahtsite öelda me arutame seda veel kompromissettepaneku järgmises versioonis ka, nagu ma ütlesin juba hommikul, siis ma järgmise kompromissteksti versiooni saadan teile täna õhtul või homme hommikul. nii et ma olen nõus mõningate teie ideedega, ideedega, aga mitte kõikidega. nii et lihtsalt tahtsin olla täiesti selgelt seda välja. nüüd, mis puudutab maksuparadiiside äh, definitsiooni ja OECD definitsiooni, siis ma toetan OECD definitsiooni, kuid asi on selles, et äh, et äh, praegu see asi ei ole selge just selle definitsiooni tõttu. sest äh, parlamendis me saame oma komiteedes minna selle definitsiooni määratlemisel ühe sammu võrra kaugemale, et me saame anda omapoolse panuse maksuparadiisi defineerimisele ning ma peaksin äh, vabandama oma variraportööride ees, sest meil oli väga vähe aega koosolekul arutada definitsioone ja sanktsioone, kui meil on tegemist maksuparadiiside musta nimekirjaga. kuid üldiselt ma usun, et kõik muudatusettepanekud liikusid samas suunas, nii et definitsioon ja sanktsioonid vastavad sellele, mis olid ära toodud muudatusettepanekutes. mis puudutab äh, panga äh, litsentsi kehtivuse peatamist, siis ma olen, jään selle punkti juurde kindlaks, on mõningad mõningad muudatusettepanekud, ma peaksin ütlema, mis ütlesid, et äh, pangalitsentsi äravõtmise teema tuleks jätta kõrvale, kuid äh, ma olen endiselt selle poolt siis äh, maksukorraldus on tõepoolest liikmesriikide pädevuses, see on õige, aga kui me räägime ühest triljonist eurost, mis läheb kaduma igal aastal, siis ma otsustasin sellega liikuda natuke kaugemale. siis raportis me saame seda teha meil on kindlasti tulemas ka äh, läbirääkimised äh, komisjoniga, kindlasti läbirääkimised tulevad ka nõukogus ja meil peaks olema ka manööverdamisruumi. nii et kui meil on hea tugev äh, komitee definitsioon olemas, me saame sellega asjaga edasi minna, kui mitte, siis meil on veel üks raport lihtsalt olemas. igal juhul ma usun, et seetõttu ma peaksin jääma nende punktide juurde, mis siin raportis on. ma usun, et see on väga hea ja tugev raport kui me oleme läbirääkimised ära pidanud kompromissettepanekute osas. nagu ma ütlesin, siis enamuse muudatusettepanekud liikusid äh, samas suunas ja nende kaudu tegelikult anti mulle see toetus, et ma jõuan äh, hea ja tugeva raportini. nii nagu ma siis ütlesin täna õhtul siis proua Lulingule ka, ma tahaksin öelda, et ma kindlasti kontrollin, et te saate kompromissteksti teise versiooni kätte täna õhtul või homme hommikul ja see ongi siis kõik praeguseks, suur tänu! suur tänu raportöörile ja variraportööridele, ma tahtsin kolleegidele meenutada seda, et äh, hääletamine toimub kahekümne neljandal aprillil ja täiskogusse me läheme mais kaks tuhat kolmteist. ma arvan, et sellega me oleme siis antud punkti arutamisel lõpetanud, me oleme natuke oma ajakavast ette jõudnud ja ma ei tahaks nüüd alustada järgmise punkti arutamist, sellepärast et see peaks meil algama alles üheksa viiskümmend, üheksa viiskümmend viis, variraportöörid ei ole kohal, nii et väike paus, viis minutit, ärge väga kaugele minge. tulge tagasi, kui te välja lähete, palun.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 Now, uh, colleagues, um, can I ask you to take your seats and we, we make a start? I, I do want to try... head kolleegid, olge head, võtke istet. Uh, aeg-ajalt uh, on nii, et meie päevakava kipub olema tihe ja jääme maha, aga võtame need positsioonid sisse ja läheme tänase päevakavaga edasi. Okay. Okay. Yeah, well, so we won't not going to need that though, probably, are we? Okay, um, this is in fact my report and I am also chairing so. et äh, see on minu raport, äh, ütleb proua Sinaine ja olen siin ka koosoleku juhataja, nii et äh, katsun siis kaks mütsi korraga päev panna. meil on praegu võimalus siis vaadata täp täpsemalt seda raportit, mille ma olen esindanud, esitanud ja minu algses sõnavõtus eelmisel koosolekul rääkisin ma nendest põhimõtetest, millest ma lähtun selleks, et pangandusreformi Euroopa Liidu äh, tasandil läbi viia. aga ma tahtsin öelda, et äh, kuna tegemist on algatusraportiga, siis on mul äh, ka piiratud võimalused, ma ei saa siin mingisugust tohutut ettepanekute tulva teha ja hea on, et on piiratud, aga ma arvan, et samas algatusraporti puhul on piisavalt võimalusi selleks, et variraportöörid ja teised komisjoni liikmed saaksid tulla välja oma ettepanekutega mul oli volinik Barnieriga eelmisel nädalal väga hea kohtumine. ta oli väga pühendunud juulis tegemas oma valdkonna pakkumised pangandussektori reformi osas ja samuti on ta valmis arvestama ka meie komisjoni ja ka parlamendi vaateid laiemalt, nii et ma loodan väga laiapõhjalist arutelu. Lühidalt sissejuhatuseks tahan ma veel kord üle käia omaenda lähenemise, sellepärast et ma tahan oma variraportoridele anda rohkem aega ja võimalust praegu rääkida ja loomulikult on komisjoni esindaja ka kohal, kes ka sõna saab. nagu te teate, siis eelmise nädala äh, veebruaris äh, komisjon pani kokku kõrgetasandilisele ekspertide grupi, mille eesmärk oli vaadata konkreetselt, kas pangandussektoris on vaja Euroopa Liidus lisareforme läbi viia, eriti just äh, selleks, et et äh, pankade äh, kokkukukkumise mõjusid pehmendada või seda ennetada ning samuti tagada seda, et majanduspõhi äh, voolud jätkuvad ka pärast seda, kui strateegilised pangad on nõrgemaks muutunud. ma tervitan seda raportit, mis kõrgetasandiline ekspertide grupp on kokku pannud ja nad on juba arvesse võtnud äh, teiste õigusaktide äh, puhul äh, mm, mainitud asju, näiteks et meil on liiga suur riskivõtmine, liiga suur võimendus, ei ole piisavalt kapitali ja likviidsusnõudeid täidetud ning kogu pangandussüsteem on liiga kompleksne ja me praegu teeme mitmeid erinevaid reforme selleks, et neid struktuure parendada, aga äh, kõrgetasandiline ekspertide grupp tuli välja ettepanekuga, et ka pangandussektoris peaks äh, seda tegema ning nad ütlesid, et õiguslikult peaks olema lahti seotud jaepanganduse ja investeeringutegevused ja seda pankade sees ja pangade, pankade gruppide vahel ja minu arust äh, just sotsiaalselt kõige olulisem äh, osa on äh, turvalisemaks muudetud nüüdses ettepanekutes, kaitstakse jaepanganduskliente ning äh, maksumaksja raha äh, hoitakse kokku selleks, et mittepanku nii sel moel päästa. Küprose juhtum on praegu väga illustratiivne. meil on vaja pangandussektor teha läbipaistvamaks ning kui panganduse tegevuse lõpetamine tuleb küsimärgi alla, siis tuleb ka seda teha struktuursemalt ükskõik, äh, milline reform on meie ettepanek, äh, tuleb see äh, võtta ette selleks, et järgnevad finantskriisid oleksid ennetatavad. oluline on see, et pangandusstruktuuri reform annab ka stabiilse ja usaldusväärse Äh, pangandussüsteemi, mis äh, tagab äh, reaalmajandusele vajalikud rahavood, samas hoiab see jaekliente ning tagab ka rahastusvõimalused VKE-dele, sellepärast et selles valdkonnas on väga suured puudujäägid. praegu ei saa VKE-d vajalikku likviidsust ning nad ei saa kasvada minu algsed mõtted olid sellised, et ma tahtsin pakkuda välja tuumideed, kuidas pangandussektori keere-, keerukust vähendada, kuidas tõhustada konkurentsi, kuidas jaepanganduse ja investeeringutegevused lahtu, lahku siduda, samuti tahtsin ma ettevõtete majandusjuhtimise põhimõtetest lähtuvaid põhimõtteid tugevdada, meil on vaja kindlasti äh, palgasüsteemi, mis oleks äh, vastutustundlik, sellepärast et praegused boonused ja palgasüsteem pangandussektoris tõhustab riski võtmist. me peame vaatama, kuidas toetada äh, kapitali ning äh, oluline on äh, mitte ainult lihtsalt pangandussektori reform, vaid ka just panganduskultuur, mis tuleb Euroopas muutu-, muuta ning äh, kultuurimuutus ja struktuurimuutus, ma arvan, on siin omavahel seotud. ma arvan, et äh, oluline on siin, kui me vaatame tarbijaturgude tulumustabeleid, mida äh, komisjon on meile esitanud üks kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, need viitavad sellele, et usaldus Euroopa pangandussektori vastu on kõigi aegade kõige madalamal tasemel ja me peame igal juhul vaatama selle kõrgetasandilis-, tasemelise ekspertide gruppi äh, Äh, aruannet selleks, et vaadata, milline võiks olla Euroopa Liidu pangandusreformi alustalad. nüüd tulles minu raporti struktuuri juurde ja ma loodan, et äh, kolleegid siin teevad äh, parendusettepanekuid, muudatusettepanekuid ja kommenteerivad, aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, mis ka Liigani raportis ja ka minu raportis on siin ära toodud, nimelt äh, me töötame sellel alusel, et meie pangandussektor on väga tugevalt kontsentreeritud, neliteist Euroopa pangandusgruppi, mis on üleilmselt süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid, viisteist Euroopa panka omavad nelikümmend kolm protsenti turust, vähemalt nende varade osas, sada viiskümmend protsenti Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi SKT-st esindavad nad ning mõningates liikmesriikides on see suhe SKT-sse isegi suurem ja panga, äh, pankade osakaal SKT-s on kahe tuhande aasta algusest kolmekordistunud. Küprose osas peab ütlema, et IMF on hinnanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kaheksasada kolmkümmend viis protsenti Küprose SKT-st on pangandussektor väärt, nii et äh, ma arvan, et igal juhul reformi selles valdkonnas on vaja praegu oleme me olukorras, kus meil on mm, hoiustajate usaldusväärsus äh, väga väike ja me jõuame ilmselt varsti olukorda, kus äh, nii nagu kommentaare, et kommentaatorid on väga tebavalt öelnud, et äh, hoiustajad peavad usaldama oma palka täpselt sama palju, kui nad usaldavad oma perearsti, nii et ilmselt mõningaid arste me ju usaldame, eks ole, nii et praegu tundub, et äh, tootlikkus ja tulemuslikkus pangandussektoris on madalam äh, kui risk, et nad kokku kukuvad. nii et äh, minu poolt siis struktuurse reformi põhimõtted on siin e-, e-, ette toodud ja kui me vaatame selle reformi elemente, siis ma arvan, et võtmeküsimus, mille üle val-, vaieldakse, on just see kahe osa eristamine, kuidas õiguslikud Äh, tegevused äh, eristada, me ei pea eristama mitte eristamise pärast, aga me soovime saavutada seda, et meil ei ole mingisuguseid äh, pangand-, pangategevuse ähm, Äh, tõrkeid, mikspärast äh, praegu pangad on Küproses kinni pandud, on see, et äh, jaepanganduse investeerimistegevusi on väga raske lahku lüüa ja me püüame saavutada oma struktuurireformiga seda, et jaepangandustegevus toimub isegi siis, kui pangandussüsteemis laiemalt on kriis kui me vaatame täna, tänaseid akuutseid küsimusi, siis Küprose koduomanikud ei saa müüa oma kinnisvara, Eh, sularahaautomaatidest ei saa eh, võtta raha välja, pangad on kinni, sellepärast et inimesed massiliselt raha ära ei viiks pangast. nii et meil on praegu täiesti mitte jätkusuutlik ja haige pangandussüsteem, mis, mida ohustab eh, pankrotioht ja maksujõuetus. seda igal juhul on vaja hoiustajate jaoks praegu vähendada, selliseid riske ja sellepärast olekski ehk õiguslik kahe tegevuse lahkulöömine, nii nagu komisjon on ka olnud nõus, parim viis, kuidas edasi minna, see tähendab, et meil oleks jaepangandustegevuse jaoks eraldi rahastamine, investeeringutegevuste jaoks eraldi rahastamine, meil oleks piiratud eh, see, kuidas need kaks tegevust oleks omavahel eh, seotud eh, rahastamise läbi ning äh, kapitali likviidsus äh, saaks liikuda erinevate gruppide vahel, nii et äh, riskantsemaid tegevusi oleks ka võimalik rahastada. ja komisjon peaks võtma arvesse EKP ettepanekut selles vallas, meil peaks olema väga selged kriteeriumid nende tegevuste eristamiseks ning on vaja jällegi süsteemseid riske hinnata, nii mida jaepangand-, nii see, mida jaepangandus pakub, kui ka investeerimistegevused ja meil on igal juhul vaja äh, tugevaid kapitalipuhvreid ja likviidsusnõuded peavad olema konkreetsed äh, kummagi tegevusvaldkonna jaoks. kui me läheme ettevõtete majandusjuhtimise küsimustesse, siis äh, kõrgetasandiline ekspertide grupp juba pani ette selle, et meil peavad olema paremad kontrollmehhanismid, paremad riskijuhtimissüsteemid, meil peavad olema piisavad motivaatoriskeemid ning samuti äh, peab olema mm, läbipaistev riskisüsteem ja sanktsioonid peavad olema, mida rakendada. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba hääletasime parlamendil resolutsiooni eh, ettevõtete fir-, eh, eh, majandusjuhtimise kohta ja seda ka finantssüsteemi puudutavalt. mai kahe tuhande esimese aasta dokumenti palun teil läbi vaadata uuesti ning sõltumatu otsustuse tegemine äh, on oluline, see tähendab ka seda, et äh, juhatuse liikmed peaksid olema eraldi määratud äh, nendesse tegevusvaldkondadesse ning eraldi aruandlus peab olema ka kokkuvõttes äh, tahame me siis äh, vaadata konkreetselt äh, palga ja motivaatorite süsteemi, me tahame seda rõhutada, mis kapitalinõuete direktiivis ja määruses juba on kirjas, selleks, et pikaajaliselt oleks jätkusuutlik panga juhtimissüsteem, sellele peab olema ka taandunud palgasüsteem ja see puudutab äh, siis pangajuhtide palku kuni pensionieani. me tahame ka seda, et teisi instrumente kasutatakse äh, motivaatoritena äh, näiteks äh, siis äh, osakute äh, saamise võimalus ning me tahame ka, et kompenseerimine ning ka inimeste palgad pangas oleksid seotud pikaaegsete eesmärkidega, ehk et pank oleks jätkusuutlik, mitte et lühiajalist kasumit taga aetaks kui me vaatame nüüd jälle sanktsioone, siis meil on vaja proportsionaalseid ja tõhusalt toimivaid sanktsioone nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele ning sanktsioonide tasand äh, ja teavitamine selle kohta peab olema tõhus, sellepärast et see on äh, oluline hirmutusmehhanism selleks, et äh, panna inimesi reegleid järgima ja komisjon, kui vajalik, nimelt kui tekib äh, kriisiolukord, mis on panga tegevuse lõpetamine lähe, lähedane faas, siis peaks olema ka siin võimalik eraldada need äh, kaks äh, tegevust äh, ja seda siis pankade tegevuse lõpetamise direktiivist lähtuvalt. ma ütlesin, et ei ole minu arust mõistlik, et on riike, kus pangandussektor moodustab kaheksasada viiskümmend protsenti nende riikide SKT-st. see tähendab seda, et meil on vaja tõhusamat kon-, konkurentsi, kui me tahame, et pangandussektor töötaks ja seda tõhusalt, siis me peame pakkuma eripalgelisi pangandusteenuseid ja mina olen siin öelnud, et meil on vaja kindlasti äh, rohkem äh, tarbijale suunatud pangandust, meil on vaja erinevaid äh, säästuskeeme ja loomulikult äh, osalete omavahelist äh, laenamist, mis äh, ilmselt laenuühistute näol on tulemas uue mudelina, eriti on see tõhus VKE-dele laenamise osas ja me peame vaatama täpselt, kuidas me selliste tegevuste litsenseerimiseni Euroopas jõuaksime, sellepärast et ma arvan, et see on väga hea alternatiiv just väiksematele ettevõtetele likviidsusele ligi pääseda ja sellepärast olen ma palunud ka liikmesriikidel tagada, et äh, nende äh, äh, vastavad ametid tõhustaksid konkurentsi pangandussektoris selles vallas. veel üks oluline aspekt. nimelt on vajalik see, et tarbijad saaksid äh, valida ja vahetada panku, kui vajalik, kui tarbijad äh, tunnevad, et nad saavad oma konto viia üle teise panka selleks, et saada paremaid äh, intresse, paremaid teenuseid, siis tõhustaks see konkurentsi ja me ei tohiks kindlasti turule siselemise tõkkeid seada kõrgeks, sest uusi tulejaid on turule vaja ja samuti ka tegevuse lõpetamine peaks olema lihtsam ja ühtsed reeglid peaksid kehtima mõlemas vallas nii et äh, ma arvan, et äh, meil on siin väga palju valdkondi, millega tööd edasi teha. ma ütlesin, et äh, see küsimus, mida ma volinik Barnier'ga väga oluliselt rääkisime läbi, oli see, et esiteks me peame siseturul tagama tõhusa tegutsemise, sellepärast et meil on Euroopa Liidu kahekümne seitsmes liikmesriigis piiriülesed äh, ettevõtted just eriti pangandussektoris, aga samuti on meie pangandussektor väga mitmepalgeline ja me peame sellest mitmepalgelisusest kinni pidama, seda põhimõtet austama ja austama ka seda, et liikmesriigid saavad tõhustada ja toetada oma pangandussektorit äh, oma liikmesriigis, kui nad tahavad. minu kommentaaridest nii palju ja ootan siis äh, variraportööride ja teiste kolleegide kommentaare, suur tänu! I have um... Madame la Présidente, moi je dois vous dire euh, proua Luling, äh, aitäh, proua esinaine ma olen lugenud üsna palju dokumente erinevates keeltes ja teie raport on olemas ainult inglise keeles ja, ja seetõttu on väga raske äh, pidada praegu siin mingit arutelu, sellepärast et ma olen näinud äh, saksakeelset dokumenti, itaaliakeelset, ma ei tea isegi, mis keeles see paber siin on ja nii et, et ma tahaksin kõigepealt selgitust, äh, miks me paneme päevakorda sellise raporti, äh, mis ei ole, mis on olemas ainult ingliskeelses versioonis. okei okay,, so, madam Lulling. proua Lulling, me oleme juba sellest rääkinud ja ma arvan, et te ilmselt ei olnud kohal sel ajal, kui see arutelu toimus. me ütlesime, et arutelu toimub, seda originaalkeele baasil ja siis oli mõningad muudatusettepanekud, mis olid tehtud meile erinevates keeltes ja sellepärast ongi siin erinevates keeltes äh, kilde sees. ma arvan, et see oli lihtsalt meie muudatusettepanekute tegemise mm, äh, kord ja nii me töötasime, aga ma arvan, et algses arutelus ütlesime me ju kõik, et me võtame selle algses keeles. see muidugi ei tähenda, et kui tõlge on kõikidesse keeltesse tagatud, siis hakkame arutama uuesti nii et äh, me peame kinni teie, kinni teie demokraatlikest õigustest teha ettepanekuid ja rääkida kaasa, aga olge kannatlikud, äh, sellepärast et me juba küsisime ka komisjoni käest, kes äh, juunis ja juulis teeb oma ettepaneku ning siis on meil võimalik arutelu pidada ja minna edasi tööga nii kiiresti kui võimalik, aga me kindlasti ei taha kedagi piirata. proua, härra Kosees, palun. Äh, proua president, mina ei pöördu raportööri pööre, vaid teie kui äh, komisjoni esimehe poole. ma tahaksin toetada proua Lullingut. selline keelesüsteem äh, sõidab meist üle nagu teerulliga, inglise keelt sunnitakse meile igalt poolt peale Äh, ärge unustage ka kodanikke, kui kodanikud lähevad meie veebilehele ja ei näe dokumente mitte üheski teises äh, keeles äh, ma, ma tean jah, et palju inimesi arvavad, et kui me räägime ühte keelt, et siis on asjad lihtsamad, aga tegelikult asi nii ei ole. Take... suur tänu, härra Gozes ja ma arvestan nende kommentaaridega ja sekretäriaati viin need kommentaarid ka omalt poolt, sellepärast et äh, teha kindlaks, et meil tulevikus sellist olukorda ei tekiks. nädala lõpus on äh, kõikides keelest, keeltes tõlge olemas ja siis saame me nagu öelda, praegusel kujul teksti baasil esimese arutelu pidada, ma arvan, et äh, omas emakeeles, igal juhul on kõikidel juba liikmetel arvamus olemas pangandussektori reformi kohta ja ma tahaksin neid arvamusi kuulda, isegi siis, kui see ei ole praegu muudatusettepanekute kujul. alustame siis aruteluga ja võtame härra Koseesi ja proua Lullingi kommentaarid arvesse, et pikaajaliselt sellist olukorda ei tekiks. proua Wortmann-Kool, palun. Yes, thank you very much. suur tänu ja ma tahaksin öelda selgesõnaliselt, et ma toetan äh, proua Rulling, Lullingit ja härra Kosesi äh, avaldusi selle mm, tõlkeküsimuse osas. ma arvan, et on oluline, et me läheme selle raportiga nii kiiresti edasi kui võimalik, sellepärast et äh, see on vajalik selleks, et komisjoni ettepanekule võimalikult palju mõju avaldada, aga mm, samas äh, me peame ka oma talitusse kutsuma üles, et nad kiirendaksid oma tööd, sellepärast et me peaksime saama tõlgitud tekstid niipea kui võimalik, see on väga oluline debati osa ja eh, olge hea, edastage selles osas ka meie signaal edasi. nüüd eh, minnes sisuliseks, siis võtmeküsimus, mis siin raportis on ka esitatud, on see, et kas meil on vaja teatud puudutab äh, pangategevuste eristamist äh, Euroopa Liidus ja kas äh, meil on vaja vastavat õigus, vastavaid õigusakte? olles nüüd jälginud tänaseid reforme ja seda, mida me oleme saavutanud siin kapitalinõuete määrus, direktiiv ja loomulikult kriisijuhtimismeetmed. minu arust on oluline, et me vaataksime ka neid võimalusi, mida Liikaneni raportis on välja pakutud ning võtta vastu mingi otsus, millised on täiendavad lisareformid, mida on vaja juba praegustele äh, õigusaktidele lisaks ette võtta. Äh, oluline on see, et me vaataksime ka teatud õigusliku raamistiku poole, meil on vaja õiguskindlust ja meie raportis on vaja ilmselt vaadata praegu, milliseid suuniseid anda järelevaatajatele ning äh, loomulikult äh, Euroopa pangandus, mis Euroopa pangandusjärelevalve ning äh, teiste äh, osalejate rolli selles õiguslikus raamistikus. ja eelmine kord ma juba ütlesin, et äh, Vikari, Vikarsi raportit ja selle ettepanekuid viivad Ühendkuningriiklased ellu, prantslased on võtnud oma lähenemise, hollandlased ilmselt teevad oma ettepaneku ja see võiks ehk soodustada nende oma liikmesriikides asuvaid panku, aga ilmselt see ka tütarettevõtteid äh, ka teistes riikides mõjutab samamoodi. ja me tahame ju saavutada ühisturgu ka pangandusteenustele. ja kui me järgmist sammu Euroopa tasandil äh, ei võta vastu, õigusraamistikku ei sea püsti ja selgus puudub, siis tekib risk, et äh, meie siseturg aina killustub, selle asemel, et julgustada siin piiriüleseid pangandusteenuseid. see on tõsine oht. ja see võib olla ka ehk äh, motivaatoriks, et äh, te teatud liikmesriikidest äh, lihtsalt teatud teenused kaovad ja kui tegemist on suuremate pankadega, mis on komplekssemad oma struktuurilt, äh, mille tegevus on äh, mitmetahulisem, siis see oht on suurem, aga ma igal juhul olen äh, väga tänulik selle töö eest, mida Liikanen on nende võimaluste uurimisel teinud. edasi on oluline, et kui Liikaneni raportis oli kriisi ja pangategevuse lõpetamise plaanid äh, Äh, alguspunktiks meie tegevusele ja ma arvan, et äh, neid tuleks ka võtta aluseks siis, kui me räägime pangandussektorist struktuurireformidest. ja selles valguses äh, ma tunnustan igal juhul Liikaneni võetud lähenemist. aga kui me hakkame rääkima sellest, et mida siis konkreetsesse ettepanekusse kirja panna, omandiväärtusega kauplemine äh, on igal juhul oluline küsimus. siis, kui me vaatame Vikarsi ra raportit, kas suured ettevõtted kuuluvad jaepanganduse ossa, äh, mis on ju tavapraktika praegu iga või mitmetes liikmesriikides Euroopas või on see siis investeeringutegevuste osa, mis on ilmselt Londoni äh, ja City tavalise praktika osa? kuidas nende küsimustega tegeleda minu arust on väga oluline, kuhu need suured, kuhu need suured korporatsioonid äh, pannakse äh, samuti on oluline vaadata ära Euroopa Komisjoni mõjuhinnang selleks, et ähm, näha täpselt, äh, milline mõju nendel suurtel korporatsioonidel võiks olla ja kui me vaatame konkreetselt seda raportit ja siin lõiget üheksa, siis eh, kas me tahame järgida nüüd Vikarsi reformi lähenemist, et me oleme väga konkreetselt jaepangandus eh, osa eh, ära piiramas ja defineerimas või nagu teistes raporti osades on siin öeldud, me tahame samas meie äh, Äh, pangandussüsteemi mitmekesisust tagada, siis kuidas nende suurte korporatsioonidega siin äh, me peaksime käituma? kas pank peaks äh, suurtele korporatsioonidele tagama täieliku teenuste paketi, kuidas seda siis piiritleda? see on teie raporti osas min-, mind võib-olla kõige paeluvam küsimus ja teiseks, nagu ma juba ütlesin, siis Euroopa pangandusjärelevalve ning Keskpanga äh, rollid uute järelevalvajatena selles süsteemis. sest äh, teie võtate siin selle lähenemise, et te olete õiguslikult väga selgelt need tegevused eristanud, aga see toimub eeldusel, et seda on väga lihtne teha. aga kui me võtame arvesse Euroopa Liidu pangandussektori mitmekesisust, siis oleks meil vaja põhimõttest lähtuvalt äh, läheneda siin, me peaksime andma teatud kindlad rollid Euroopa järelevalvajatele. siin ei ole asjad mitte mustvalged, igal juhtumil on ka teatud hall ala, mille peale me peaksime mõtlema ja siis andma suunised ka järelevalvajatele, kuidas neid halli ala valdkondi äh, seirata. ärge mõistke mind valesti ma tahan ka, et need riskantsed äh, tehingud, kui nad ei ole jätkusuutlikult äh, seotud jääpangandusteenustega, nad peavad olema lahti seotud. aga samas, kui me tõsiselt äh, tahame olla tõsiseltvõetavad, siis on vaja ka teisi küsimusi kaasata, sellepärast et vastasel juhul ei saa me stabiilset pangandussüsteemi, mis reaalmajanduse kasuks töötab. nii et me peame oma, konkreetselt oma eesmärgid välja ütlema. kõik need küsimused tuleb äh, edasi läbi rääkida. ja siin majandusjuhtimise küsimuses veel mõningad märkused. ja see on äh, struktuursete reformide kohta viimane märkus minu poolt ettevõtete majandusjuhtimise kohta. olete te öelnud, et te tahate siin kõrgetasemelise eksperdi rühma ettepanekuid äh, kaasata, kas see on teie esimene lause siin nagu ära toodud, kas see oli teie eesmärk just nendele viidata oma esimeses äh, äh, punktis siin? mul on siin mõned ettepanekud veel seoses Liiganeni raportiga ja siis eh, veel ettevõtete majandusjuhtimisega osas, ma arvan, et me peame siin täiendavaid meetmeid pakkuma omale tänasele õigusraamistikule ehk kapitalinõuete direktiiv. Eh, nimelt eh, töötasude ja palkade kohta me kas täna pärastlõunal püüame saada lõpliku kokkuleppe kapitalinõuete direktiivi osas. Need valdkonnad on kõik olulised ja edasi veel majandusjuhtimise kohta me peame andma nagu teie olete siin öeldud, et liikmesriikide järelevalvajad on kõige olulisemad, aga minu arust peaks olema igal juhul Euroopa tasandi järelevalve kõige tugevam, Euroopa Keskpank ja Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa tasandi äh, kontroll peaks olema kõige tugevam, sellepärast et muidu tõmbab lihtsalt nõukogu hoopis äh, teise poolde. Äh, minu märkustest kõik, ootan arutelusid äh, kolleegidega ja minu arust on ka oluline see, et me peaksime oma ajakavast kinni sellepärast et me ei peaks Euroopa Komisjonile andma mitte püssirohtu selleks, et nad lükkaksid edasi oma õigusliku ettepaneku tegemise, sellepärast et äh, aeg on käes ja mul on tunne, et me oleme juba siin natuke auru kaotanud, aga me peaksime igal juhul olema mootoriks ja tegutsema kiiresti, aitäh! suur tänu nende kommentaaride eest ja härra Klints, palun! Äh, suur tänu, Arlin. ma usun, et äh, siin on äh, väga palju raportis ära toodud positiivseid asju, näiteks analüüs, mikspärast kriis üldse on puhkunud, puhkenud. see on küll õige, aga ainult osaliselt, minu arust see ei ole täielik pilt. ma arvan, et me peame väga selgelt ütlema, et väga palju on tehtud Eh, vigu ka riikide poolt, kui ma mõtlen Iirimaa, Küprose, Kreeka ja Hispaania raskuste peale, siis siin investeeringutegevus pankade osas ei ole olnud ju ebaproportsionaalselt olulise rolliga, aga lihtsalt äh, laenude andmine ja laenu võtmine äh, üleliigselt äh, on, on siin väga oluline roll ja seda ei ole märgitud sellisena. edasi me peame kõik tegema äh, usaldusväärsuse äh, taastamiseks, mis on pangandussektori äh, osas praegu kaotsi läinud, õige, ja kindlasti ka ei tohi me rõhuda maksumaksjat, aga me oleme siin praegu tega-, tegemas midagi, mis ei ole eh, praegu hetkel õig-, õigustatud. me oleme poliitikutena mitmeid meetmeid võtnud me oleme siin äh, likviidsusreegleid, äh, kapitalinõuete, kõikisuguseid äh, välkmüüki ja muud oleme me võtnud meetmetena. Nad on ühekaupa toonud positiivseid ja ka negatiivseid mõjusid ja nüüd tahame jälle hüpata järgmisesse kohta. nüüd tahame me paremini järelevalvet ja uuesti järelevalvet korraldada ja nii edasi. minu arust meil peaks olema julgus äh, selleks, et võtta lihtsalt äh, väike paus ja küsida endalt kriitiliselt või lasta kellelgi teisel küsida, mis on siis need asjad, äh, mida me oleme täna kasutanud, millised meetmed on äh, töötanud, kus me peame muutusi tegema või kus on vaja täiendavaid meetmeid. ja see täiendus praegu on siin Liikaneni raporti äh, Äh, näol olemas, äh, miks me seda üldse tegime, sellepärast et Volkeri raport Ameerika Ühendriikides, Vikersi oma Ühendkuningriigis äh, ning ka Saksamaa ja Prantsusmaa ettepanekud on selles vallas tehtud. ma ütleksin, et me oleme siin liiga aktiivselt tegutsemas. struktuur kui selline võib-olla peaks seda muutma, see peaks, võiks olla mõistlik, aga kas see nüüd põhiküsimused lahendab, see on omakorda küsimus probleem on tekkinud ju sellest, et meil on pankade juhtimise kultuur, mis on mäda ja seda kultuuri tuleb muuta. ise te ju räägite siin kultuurimuutusest ka, aga me teame, et kultuurimuutus ei leia aset mitte selle läbi, et me võtame vastu uue õigusakti või äh, sätestame uued reeglid. tegemist on protsessiga, mis võtab kaua aega ja teiseks on vaja meil vahendeid ja võimalusi selleks, et riski eh, võtmise praktikaid pankades eh, muuta. meil on vaja eh, sellist uut vastutuskultuuri, mis peaks olema Euroopa pangajuhtide peades ja selleks ei aita sellest, et me võtame lihtsalt uue struktuuri ettepaneku, teeme selle Euroopa pankadele kohustuslikuks, ma kahtlen selles, sest erinevaid uuringuid on ju tehtud ja nagu ikka, ka akadeemikud Äh, osas võib öelda, et mida rohkem akadeemikuid kaasata, seda rohkem erinevaid lahendusi pakutakse. ja mõningad neist arvavad isegi, et nad saavad empiiriliselt tõestada, et Ameerika Ühendriikide äh, finantssektoris peaks äh, Äh, olema äh, ka selline universaalne pangandusmudel, nii nagu Euroopa Liidus on. mina olen muidugi lihtne parmal, parlamendiliige, ei ole saanud ma ei Nobeli auhinda ega midagi muud, aga ma võin öelda, et äh, see lahendus ei saa olla nii mustvalge, nagu praegu siin on selleks, et panganduskultuuri muuta ja kui me tahame selle nüüd kohustuslikult, kohustuslikuks muuta, et kaks teenusevaldkonda oleksid lahti seotud, siis minu arust on see päris radikaalne lähenemine asjasse. ja see ei ole kindlasti see, mida Liikanen ütles. Liikanen ei ütle investeeringutegevused kui selline, vaid ta ütleb lihtsalt äh, kaubandustegevus, sealhulgas jaepangandus ja minu arust see on siin Vikersi raportiga erisus et ta räägib siin lihtsalt suurmahulistest investeerimistegevustest, mis on eraldiseisvad, aga investeerimistegevused kui sellised ta ei taha siin lahku lüüa, sellepärast et ta teab seda, et äh, panga äh, klientidel on vaja sellist toetust, isegi kui ma olen lihtsalt selline keskmise suurusega klient, kui ma olen näiteks siin tärkavate majanduste äh, tehingutega seotud ja Euroopa tehingutega seotud, siis igal juhul selleks, et äh, näiteks vahetuskursi riske ja muid riske maandada, siis on seda äh, tegevust investeerimispanganduse näol ka vaja toetamaks. nii et ma olen siin võib-olla veidi skeptiline. edasi kui me siis tegevuste lahkulöömisele mõtleme, siis äh, me räägime siin äh, Gunnar Höckmarki raporti näol praegu kriisijuhtimise mm, äh, sätetest ning seal on ju ette nähtud, et kui panga tegevuse lõpetamist ei tule kõne alla, siis oleks vaja teha läbi see lahkulöömine, aga ma ei tea muidugi, kas ennem on juba kõigile vaja sealt teha. nüüd äh, jaepanganduse investeerimistegevuste tegevuse osas lahkulöömine, kas me peaksime niivõrd formaalselt äh, seda tegema või näiteks võtame teatud aspektid selle osas, näiteks riskijuhtimine? Need on minu küsimused. Äh, paar nädalat tagasi ilmus raamat Berkeley professorilt ja kelleltki Bonni ülikooli professorilt, kes ütlevad oma väljaandes, et nad ei näe, et jaepanganduse investeerimistegevuse äh, lahkulöömine oleks äh, siin äh, lahendus, aga et kapitalinõuded peavad olema äh, tugevamad, ajalooliselt on see nii olnud, näiteks tuhande üheksasajandal äh, aastal oli, oli kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti panganduse kapitalipuhver kui me võtame Šveitsi näiteks, siis kaks äh, suuremat äh, Šveitsi panka äh, on praegu kohustatud rohkem likviidsust omama, kui meil on see ette pandud ja päästeinstrumendid, mis põhinevad oma kapitali pealt de facto, siis on neile ka ette nähtud kahele siis suuremale Šveitsi pangale kakskümmend protsenti nii et ma ütleksin, et äh, need kohustuslikud äh, lahkulöömised on minu arust, ma võtan seda skeptilisemalt, äh, aga kui me mõtleme Deutsche Banki või teiste suurte pankade peale, kui ma seal täiesti investeerimispanganduse löön lahku teistest tegevustest, siis on süsteemselt kaks olulist asja. maksumaksja Äh, ei saa ju tulla siia jälle appi. kui me investeerimispanganduse lööme lahku, siis see on süsteemselt oluline ja siis äh, peab, äh, kui meil ei ole ühtegi sellist tegevuse lõpetamise fondi, siis me peame mõtlema, kuidas neid tegevusi rahastada, kui raskused tekivad meil ei ole olnud tegelikult äh, juba pikki aastaid sellist süsteemi, kus äh, finantstagatis oleks olemas, äh, nii et nende mõjude peale peab mõtlema. ja lõpetuseks. ma arvan, et me ei peaks mitte äh, Äh, valesti mõtlema, et äh, jaepangandus kui selline on riskivaba, me oleme ju seda näinud äh, Hispaanias ja teistes riikides, et see jaepangandus on samuti riskiga seotud, nii et see lahtisidumine ei aita riskijuhtimise suhtes midagi. ja nüüd, kui me räägime siin ettevõtete majandusjuhtimisest, siis nende põhimõtetega ma olen nõus, aga pikaajaliste motivaatorite suhtes on probleem minu arust, sest me oleme praegu põhimõtteliselt äh, kapitalinõuete direktiivis äh, teinud äh, muudatuse selles osas, kuidas me pangajuhtide boonuseid vähendame, me leidsime lahenduse, ütlesime, et boonus ei tohiks olla nii või suurem kui teatud piirmäär, aktsionäridest näiteks võib kaks korda rohkem boonust maksta pangajuhtidele ja nii edasi, Ehm, aga me ei ole selles osas oma eesmärke tegelikult eh, saavutanud ja kui me tahame piiri panna peale boonustele, mida me oleme ju teinud, siis, siis siin me seda ei saavuta. ja viimane märkus, eelkõnelejad ütlesid juba, et me ei peaks mitte tugevdama liikmesriikide järelevalvajaid, kuigi jah, ma ei tohiks seda öelda, sellepärast et neid peab ka tugevdama ja toetama, aga minu arust on kõige olulisem see, et Euroopa tasandi järelevalvajad oleksid äh, tugevamal alusel, sest kui meil oleks olnud Euroopa-ülene järelevalve juba enne, siis ma kujutan ette näiteks, et Küprose olukord ei oleks niimoodi üle keenud, nagu ta praegu on aga selliseid organeid meil praegu ei ole, loodetavasti nad eh, ellu kutsutakse, et nad saaksid oma tööd korralikult teha. aga ma arvan, et me ei tohiks kindlasti mingisugust eh, kohustuslikku lahkulöömist nä-, nägema kui imerohtu, aitäh. Mr um, Lamberts, The Greens. roheliste nimel härra Lamberts suur tänu, ma olen nõus päris mitmete asjadega, mida te ütlesite, kuigi mõnede asjadega ma nõus ei oleks. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et mis puudutab äh, Liikaneni komisjoni tööd, siis see on tegemist väga kõrge äh, kvaliteetse töö, kvaliteediga tööga ja seda äh, Äh, enamus vaatame grupi kooslust, tegemist on väga tasakaalustatud töörühmaga, see ei ole nii, nagu äh, eksperdid rühmad on, et meil on lihtsalt tööstussektori esindajad, kes vaidlevad mille üle, seal oli kombineeritud järelevalve, äh, sektori esindajad, tarbijakaitse ja nõnda edasi. ja kuna tegemist oli sellise mitmekesise kooslusega, siis me ilmselt nägime siin ka tasakaalustatud raportit selle tulemusel ma mõistan seda, et te ütlete, et me ei tohiks siia lisada veel ühte seadusandlikku kihti üksteise järel, mõtlemata täpsemalt ka selle mõjule. ja ma usun, et äh, mõningad tegevused selles valdkonnas on õigustatud. kuid ma tahaksin siin väidelda ühe asja poolt, kuidas me jõuame jälle konkurentsivõimelise turumajanduse poole, kui me räägime finantsvaldkonnast kui me oleme sellises olukorras, et tegemist on äh, selliste institutsioonidega, mis on liiga suured selleks, et läbi kukkuda või, või äh, äh, selleks, et uksed kinni panna, siis järelikult me ei ole turumajandussüsteemis enam, sest meil on sellised osalejad turul, kes, kelle olemasolu on õigustatud ja see võrreldes konkurentidega, võrreldes teistega turuosalejatega Äh, siis nii nagu lõunasöögil äh, koosolekul osalejad ütlesid, kui äh, Ameerika riigikassa esindaja esitas küsimuse Saksa panga, riigipanga esindajale, et palun öelge mulle, härra Prokter, kas te oleksite nõus, me tahaksime saada jah või ei vastust, et kas oleksite nõus selle väitega, et teie pank peaks olema sellisel positsioonil, et ta peab finantseerima oma finantsturu tegevusi turuhindadega, see tähendab, et nad ei saa ära kasutada seda preemiat, mis on seotud äh, se, äh, iseeneslikult olemasoleva äh, tagatisega ja ta ütles, et ei, ma ei taha, et Deutsche Bank maksaks turuhinda turutegevuse eest, ma tahan saada toetust. ja kui me räägime erinevatest uuringutest mida teadlased on selle toetuse osas teinud, hinnates selle suurust, kui tegemist on selle niinimetatud liiga suure pangaga, et selleks, et läbi kukkuda, siis võrreldes Euroopat ja äh, Ameerika Ühendriikide, siis see summa on võrdne kasumiga. ehk siis, kui nad ei saaks seda riigisektori toetust, siis need suured ettevõtted ei oleks kasumlikud. ma ütlen, et tegemist on turu moonutamisega ja ma tahaks, et see sektor, mis on äärmiselt oluline meie majanduse heaks toimimiseks, toi-, et see sektor tegutseks konkurentsivõimelisena turul, mitte tegemist ei ole väga tugevalt toetatud Nõukogude Liidu stiilis toimuva süsteemiga. vaadake, kuidas pangandussüsteemis Nõukogude Liidus toimisid. oli Gospank, keskpank, mis and-, pakkus likviidsust kõikidele äh, vabariiklikele pankadele, mis kõik tegutsesid osana ühest suurest süsteemist ning seda me näeme ka üha rohkem tänasel päeval kui me vaatame LTRO äh, tegevusi, siis me oleme täpselt sinnamaani jõudnud, et meil on keskpank, mis annab likviidsust kõikidele Euroopa pankadele, mis tegutsevad kartelli põhimõttel. ja huvitav on näha seda, et kui me paneme kokku SSM-i ja kui meil on olemas äh, need reeglid ja kriteeriumid, mis nõukogu on paika pannud, tagamaks, et äh, kõik äh, olulised panku keskpanga tasandil finantseeritakse, kui meil on, siis me oleme jõudnud kaheksakümne, kaheksakümne viie protsendini kogu varast, varadest ja see ütleb meile väga selge sõnumi. nii et kui me räägime turu süsteemist, siis ma olen kindel, et äh, reforme on meil vaja. ma loen siin teadlaste artikleid, mul on, ma austan väga neid teadlasi ja ma leian, et esimese asjana, mida me peaksime tegema, on see, et me viime sisse väga ranged likviidsuse, finantsvõimenduse ja kapitalireeglid. me peaksime kokku leppima selles osas, kuhu me oleme siis jõudnud ja tegelikult tulemus ei ole selline, mida, mida me oleksime tahtnud näha, me tahtsime rangemat kapitaliseerimise äh, reegleid, tahaksime järgida Ühendkuningriigi eeskuju, pannes paika väga ranged standardid, likviidsusreeglid on edasi lükatud, me tahtsime finantsvõimsuse määra piiranguid ja seda me ka ei saanud. ning see põhimõtteliselt äh, ots-, osaliselt mõjutab probleemi, kui me paneme need äh, reeglid paika progressiivselt, ehk siis äh, me viime need sisse astmeliselt ja me oleme kohtunud ka pa-, Prantsuse panga juhtidega ja nemad ütlevad, et kui me usume, et tegemist on äh, suurte institutsioonide poolt äh, turu äh, kuritarvitamisega, sest nemad ütlevad, nemad võistlevad ka suurte Morgan Stanley ja äh, JCB ja teiste organisatsioonidega, et me peaksime olema sama suured kui nemad. nii et põhimõtteliselt, mida see ütleb, on see, et äh, nemad on äh, Äh, ülimuslikud, vaadates valitsuse demokraatiat. nii et kas Liikaneni ettepanek on siis õige, siis ma ütleks, et kuna siin need on mõeldud suurtele institutsioonidele, siis te võite olla ilmselt globaalne pank, aga eeldusel, et te ei ületa teatud suurust. mina olen selle äh, poolt, et me ei järgime neid samu ärimudeleid, kaasa arvatud see universaalne mudel, aga küsimus on suuruses. kui sa oled liiga suur selleks läbi kukkuda, siis meie jaoks see tähendab, et sa oled liiga ohtlik selle, selleks, et eksisteerida. ideoloogilises mõttes sa ei vasta ka konkurent, konkureerivale turumajanduse toimimise põhimõttele ning siin ma oleks nõus äh, turuliberaalidega, kes ütlevad, et me peaksime minema konkurentsipõhisele tegevusele. ma mõtlen seda täiesti tõsiselt, ma tahan konkurentsi, sellepärast et konkurents äh, viib meid äh, mõistlikule ärilisele tegevusele sest kasum, mis on, äh, peab olema seotud äh, reaalväärtuse loomisega, mitte sellega, et ta on võet-, võtnud renditulu, sest seda sellisel viisil me ei saa turumajanduses äh, lubada. Need muudatusettepanekud selles suunas on läinud, me oleme rääkinud turumajandusest, kuid ma tahtsin rõhutada seda, nagu mõned teised on ka teinud, et meil on vajadus äh, Euroopa ühisturu järele ja siin mul on tegelikke mureküsimusi. mureküsimused on seotud sellega, et äh, eurokriisi algusest alates me oleme juba näinud seda, et äh, finantsturg, ühine finantsturg on killustunud ja mida, see on juhtunud ka Küprosel e, nädala, see nädalavahetusel, sel nädalavahetusel ja siis see on tegemist kõige vastutustundestumate otsustega, mida otsustajad on Euroopas langetanud, meil, meil on varsti ka siin inimene, kellele me seda saame otseselt öelda, kuid ma usun, et see äh, julgustab ka edasist Euroopa turgude killustamist. kui meil on tegemist selliste reformidega, mis äh, ründavad äh, süsteemseid institutsioone, mis on oma olemuselt piiriülesed, me näeme seda Saksamaal, Ühendkuningriigis, nüüd ka Hollandis, me näeme seda Prantsusmaal, siis äh, me vaatame, mis, millised institutsioonid on omavahel koos talitusvõimelised, siis me peame seda veel hindama, kas nad on koos talitusvõimelised ja see killustaks ühisturgu veel edasi. sest tegemist on piiriüleste institutsioonidega nüüd sellise äh, tegevuse tulemusel on meil veelgi raskem reguleerida nende institutsioonide tegevust. see ei muutu lihtsamaks ja seetõttu me leiame, et praegusel hetkel me vajame Euroopa tasemel tegevust sest kui see ei toimu, siis me ütleme prantslastele, sakslastele, et kui te tahaksite ennetada Euroopa reformi, siis te olete olnud edukad ning äh, meil on vaja ühiseid reegleid, sest me oleme ette võtnud sellised institutsioonid, millel on Euroopa ülesed, eh, eh, kellel on Euroopa ülene mõju ja meil on vaja seda teha Euroopa tasand, tasemel, mitte liikmesriigi tasemel, ükskõik kui suur see liikmesriik on, aga ma usun, et te olete nüüd eh, kuulanud mind juba piisavalt palju ja ma tahaksin siis esitada ka vastavad muudatusettepanekud, ootan huviga põnevaid diskussioone ja me ilmselt leiame siin suure ühisosa eeldusel, et me oleme sellega nõus, et me ei taha avaliku sektoriga tagatist äh, selle sektori tegevusele, me tahame konkursi, konkurentsi, suur tänu. Um, I have uh, other speakers, I have Lim Hongyok. siin on ka teisi sõnasoovijad. esilane vabaneb, vabandab, kas me tahaksime teada, kui te olete kõnelejate järjekorda muutnud, nii et palun, teil on sõna I've got a statement. Sorry, I have to ask um, Vicky Ford to speak first on behalf of the group because I wasn't aware. fraktsiooni nimel, siis äh, on äh, tegemist äh, teise variraportööriga. ei, meil ei ole variraportöör muutunud, aga Saidi nimel tahaksin öelda, üldises mõttes ma olen rahul selle versiooniga, kuid ma leian, et see ei ole aktsepteeritav, et pang äh,, pangad saavad kasu otsesest ja kaudsest maksumaksjate toetusest. mitmeid arutelu on juba toimunud, mis puudutab äh, kapitalimaksu direktiivi, samuti ka äh, kapitali äh, nõuete direktiivi äh, aspekte, kuid on mitmeid asju, mida peaksime edasi arutama. Ühendkuningriigis me tahame viia sisse uued nõuded, mis puudutavad ringkaitsetegevust, me ei ole veel äh, selgu, meil ei ole selgust selles osas, mida me sellega ju suudame ära teha ja milliseid probleeme me sellega ei lahenda. ma tahaksin pöörduda Prantsuse ja Saksa kolleegide poole, et nende oma reformid on ohus, kuid ühisturu aluseks peaks olema mõistlik äh, finantsbaas, me tahaksime sisse viia reforme, tagamaks, et nii palju kui võimalik Euroopa maksumaksjad ei pea öö, äh, uuesti öö, äh, päästma kokku kukkuvaid panku ning äh, meil on oluline ka laiendatud äh, ette hea haldusjuhtumine ning muudatusettepanekute müüame näha seda, millisel määral me saame hinnata finantsstabiilsuse õõnestamist rahvusvaheliste standardite poolt ning mitmed äh, kolleegid on väljendanud muret raamatupidamisarvestuse aluste halva järgimise tõttu ja ma tahaksin väljenda oma nõusolekut raportööri ja variraportööridega, mis puudutab komisjonil tehtud ettepanekut. kuid komisjoniga kooskõlas ma tahaksin näha pangandussüsteeme, mis on kasulik klientidele, hoolimata sellest, kas tegemist on hoiustajatega või ettevõtetega, see tähendab riskide mõistlikud juhtumist, mõistliku läbipaistvuse ta-, äh, taset ja äh, äh, va- ja tegevusega vastuses olevat stiimulite süsteemi mina und omalt poolt tahaksin öelda, et Küprose hiljutised sündmused on meile näidanud seda, et ka väga lihtne pangandusmudel võib sisaldada riske ja kui hoiused on ohus, siis me näeme seda, et avalikkus äh, protesteerib ja tekib tugev poliitiline surve selleks, et kaitsta tavalisi hoiustajaid ning lisaks sellele me peame ka selle nakkuse levikut takistama. surve poliitikutele sekkuda Äh, lihtsa mudeli puhul, kui meil on tegemist lihtsa hoiustamise mudeliga, siis on, äh, on näha, et seda, sellel on suur surve ja me tahaksime äh, saavutada suuremat selgust nende vahendite osas, mis puudutab äh, võimalikku pangas osaluse ostmist ning mulle valmistab muret ka kapitalinõuete direktiiv, sest äh, kui meil on tegemist allutatud võlgnevusega ning nende osaluse ostmisega, siis see, seda see ettepanek läheb läbirääkimistel kaduma ja ma usun, et see oli meie üks kõige olulisemaid soove ja läbirääkimistel läheb see kaduma, kui me vaatame praegu siis seda raugamisklauslit, mis äh, ei ole eriti ideaalne variant. mis puudutab äh, ringkaitse ideed, siis ma mõistan seda, mida teised ütlevad, et me peaksime tagama pangandussüsteemi mitmepalgelisuse, kuid see ei peaks olema süsteem, mis sobib kõigile, aga kui see pank on liiga keeruline selleks, et lihtsalt äh, lahendada ära oma probleeme, siis me peaksime äh, ringkaitse abil lahendama probleeme ära äh, pank panga haaval. tasustamissüsteem, siis kõik see, mida te olete siin kirjutanud, Alin, mis puudutab pikaajalisi stiimuleid, mis puudutab osakuid äh,, aktsiaid, mitte sularaha, vajadust äh, äh pikaajalist äh, tootlust äh, siduda pikaajalise tulemuslikkuse ja stiimulitega. kui me räägime piirmäära, siis see tähendab, et äh, palga rahasummad suurevad ja me oleme näinud, et see on ka juhtunud pärast viimaste kapitalinõuete direktiivi tri-, triloogi. ja äh, sellisel viisil meil toimub äh, avansiline toetus, mitte äh, tegevuse järgne toetus ja nagu te olete kirja pannud, siis sellist äh, eeskuju te ei taha näidata ma arvan, et on oluline ka see, et kui me räägime tasu pankadele, siis me ei saa seda süsteemi lihtsalt kopeerida teistesse sektoritesse, millel ei ole samasugust äh, ohtu ja millel ei ole samasugust äh, poliitilist mõju. aitäh, Arlen! aitäh, Arlen! mina tahaksin äh, kiita selle raporti tooni ja kvaliteeti, äh, mille Arlen McCarthy on, äh, Arlen McCarthy raportit. see raport ilmub, on koostatud just nimelt ajas, ajal, kus paljud riigid on nõudnud pangareformide läbiviimist ning mina tahaksin toetada äh, seda seisukohta, mida äh, esitas nii Kortman, äh, Corinne Wortmann-Kool kui ka Philippe Lamberts ideed, et meil on vaja euroopalikku lähenemist ning see Euroopa lähenemine on vajalik kahel põhjusel. selleks, et parandada Äh, seda teksti äh, või neid seadusi, mis on vastu võetud Prantsusmaal ja Saksamaal, äh, mis on küll paremad, kui vaadata, mis toimub USA-s ja kui vaadata seda, mida Liiganeni raportis on välja pakutud Äh, paljud kolleegid on rääkinud juba sellest, mis selle teksti puhul kaalul on, ka mina tahaksin seda teha. kõige olulisem on loomulikult vähendada pankadepoolsed riskide äh, võtmist, eriti selliste pankade poolt, mis on äh, muutunud läbikukkumiseks liiga suurteks ning ühelt poolt on siis vaja taga, tagada siis, mitte tagada riigipoolseid garantiisid teatud tegevustele ja samas on vaja tõesti eraldada panga jaetegevus ja selline tegevus, mis võib-olla majandusele on vähem kasulik ja loomulikult on siin kaalul ka konkurents, aga, aga mitte lihtsalt Äh, aga seda, seda probleemi me ei lahenda mitte pankade suurust vähendades, vaid äh, meil on vaja paremini äh, korraldada konkurentsireegleid ühisturul, sellepärast et kui meil on ühed, kes reeglitest kinni peavad ja teised, kes ei pea, siis on pankade vahel ebavõrdne konkurents. niisiis, meil on ja just selleks, et meil oleks parem konkurents ühisturul, on meil vaja Euroopa tasandil lähenemist ja seda tuleb teha kiiresti ja kui me vaatame, mida on võimalik teha, siis äh, tegelikult võimalusi on päris palju, me võime teha seda, mida on teinud ameeriklased Volkeri reeglitega, äh, see võib-olla ei ole päris see, millele mõtleb äh, volinik Barnier või millele mõtleb Liiganen ja teised, kes ja need Euroopa riigid, kus reforme on juba läbi viid-, viidud, aga äh, tegelikult on see, mis on tehti, äh, üsna huvitav, on keelatud teatud rida tegevusi, mis on liiga riskantsed. Äh, ja tegemist on tihtipeale selliste tegevustega, mis on seotud nõndanimetatud varipangandusega ja nagu te teate, Euroopas ei ole varipangandus veel kuidagi reguleeritud, meil ei ole seadusi selle kohta. ja siis on meil veel liigane lähenemine äh, Äh, mõni aeg tagasi me kohtusime härra Liiganeniga, Liiganeniga ja arutasime temaga asju üksikasjalikult ja kui me loeme tema raportit, siis siit tuleb välja kaks ettepanekut. Äh, äh, ühed leiavad, et tuleks siis panga omakapitali nõudeid tugevdada ning Äh, ja kui mõned panga tegevused on äh, väga riskantsed, siis tuleb suurendada panga omavahendeid. aga sellist lähenemist Liiganen ei soovi, äh, soosi, Liiganen leiab, et tegevused tuleb eraldada ning see, mida Liiganen välja pakub, on siis, et selleks, et me peaksime säilitama järelevalve siis selliste pangategevuste üle, mis on äh, panga tegevuseks äärmiselt olulised ning äh, Liiganen siis äh, pakub ise välja juba, kuidas kuidas siis peaks toimuma panga jaetegevus ja kuidas peaks toimuma investeerimistegevus. ja sidemeid nende kahe osa vahel Liiganeni arvates tuleks siis vähendada. aga mulle tundub, et tegelikult, et äh, proua McCarthy on olnud palju ambitsioonikam kui härra Liiganen. Äh, ta teeb ettepaneku küll jah, pangade, panga tegevus eraldada ja kehtestada ka erinevad omakapitalinõuded äh, erinevatele pangaüksustele, sellele, mis tegeleb siis jaepangandusega ja sellele, mis tegeleb investeeringutega ja kui me Liiganiga seda asja äh, arutasime ja see asi ei ole küll tema, tema raportis kirjad, kirjad, kirjas, aga ta leidis, et, et selline lähenemine Euroopa Parlamendi poolt on üsna huvitav ning minu arvates on oluline, et see raport saaks võimalikult suure toetuse Eh, sellepärast et kui me enne juulikuud mitte midagi ette ei võta, siis on selge, et meil ei olegi võimalik midagi ette võtta. ning eh, eh, mis puudutab seda raporti tõlgete puudumist, siis mina olen ka prantsuske-, prantsuskeelne inimene ja mind tõesti ärritab, kui ma pean lugema midagi inglise keeles. aga samas on väga oluline selle teemaga kiiresti edasi liikuda, sellepärast et eh, me peame pakkuma komisjonile välja teksti enne juulit ja kui me seda ei suuda, siis eh, ei ole sellel tekstil enam üldse mingit mõtet. nii et, et seetõttu me peame tegutsema niivõrd kiiresti kui võimalik ja saavutama oma raportile ka võimalikult suure toetuse, sest et see, mida me teeme, on meie kodanike jaoks väga oluline, aitäh! Um, Mr. Schmidt. Tack så mycket, <clears throat> fru ordförande, fru rapportör. Jag kände mig... Eh, Suur tänu, proua esinaine, raportöör. me oleme kuulnud nüüd eh, kolleegide arvamusi ja nad on kõik eh, meile öelnud, et tuleb rääkida ka oma keeli, nii et, nii et siis seda ma otsustasin ka omalt poolt teha. ma tahaksin paar sõna öelda ka siin lõpus inglise keeles samas. aga igal juhul ma tahaksin öelda järgmist. meil on tegemist teemaga, mis vajab lahendamist. kas siis see asi ei lõpe, kui palju me seda seadusandlust siin äh, Euroopa Liidus toodame? lõppu ei paista kui te kuulate härra Barnieri, siis tal on tohutu nimekirja, kus on üle kolmekümne viie ettepaneku, terve hulk nendest ettepanekutest ja määruse eelnõudest, mida siin on mainitud, eh, neid ei ole isegi olemas, need, eh, sinnapoole ei ole isegi mitte liigutud veel, aga enne, kui nad pannakse paika, enne kui me teame, mis on nende mõju, ja nendest tulenev tagajärg, siis mõned tagajärjed on märksa kaugelemale ulatuvad, kui G kakskümmend seda võib arvata, siis meil on veel vaja seadusandlust, veel ühte seadusandlik, andluse kihti. kas meie ei peaks siin kojas ütlema, et aitab nüüd küll ja vaatame, millised on olemasolevate seadusandlike tekstide mõju kõigepealt. nii et see ongi meie ülesanne, see on see asi, mida, mille eest me vastutavad Äh, mõned inimesed kritiseerivad mind, sest ma olen liiga pangasõbralik, kuigi see ka õige ei ole, aga nagu härra Lambert seda ka teised on öelnud, et ma usun, et me vajame tugevaid panku. mitte kõik pangad ei ole kuritahtlikud, nii et meie eesmärgiks on saavutada tasakaalustatud seadusandlus, mis pakub mõistlikke tagatisi selleks, et äh, kliente kaitsta, kuid me peame tagama ka hästi toimiva turu ja selles osas on meil Euroopas probleeme. tegemist on küsimusega, mida tuleb tõstatada ning ma usun, et härra Liikanen ka ise on öelnud, et tõepoolest meil on vajadus täiendava analüüsi järele hinnandas meie poolt tehtud ettepanekute mõju. nii et see ongi see idee, see ei ole üldse uus idee ja üldises mõttes ma ütleks, et ma toetan härra Klintsi äh, arvamust selle kõige osas jätkan nüüd inglise keeles, et minu kokkuvõte sellest kõigest on siis see, et ma tahaksin viidata sellele, mida Philip ütles. kas see oli vist äh, John Keynes, kes ütles, et äh, tegelikult põhimõtteliselt me oleme ikkagi kõik liberaalid või, või te mitte? me võime selle muidugi äh, konsensuslikus mõttes kreeklastega koos selle idee ümber vaadata aga mulle meeldib see mõte. sellepärast, et Euroopa praegusel hetkel vajab suuremat konkurentsi. suurem konkurents, mida toekavad, toetavad tugevad poliitilised jõud, nagu näiteks teie, suur tänu! asi läheb väga huvitavaks äh, ja proua Ferreira. Well, thank you very much. I'll, I'll, I'll speak suur tänu, mina räägin siis inglise keeles. Äh, selleks, et ma ei läheks, äh, ma ei taha vastuollu minna proua Lullinguga ja härra Esiga, vaid lihtsalt tegemist on ikkagi äh, minupoolse püüdega lihtsustada tehnilist diskussiooni. ma tahaksin alustuseks öelda seda, probleem ei ole selles, et meil oleks tegemist äh, terve hulga seadusandlike kihtidega, ja Olle Schmidtile vastates ütleks ma, et tõepoolest seadusandlust on päris palju. kuid äh, küsimuseks ei ole seda, kui palju seadusandlus meil on, vaid küsimus on selles, kas seda on vaja. ja teiseks, kas tegemist on sidusa seadusandlusega? ja see ongi see, mida ma öelda tahan selle valguses ma ütleks, et uut seadusandlust on vaja ja ma oleksin Liimaga nõus, kus ma ütleks, et et me peame siin, siin nüüd selgelt välja ütlema, et meil on asju, mida meil ei ole olemas, mida me vajame. kuid selleks, et saavutada suuremat sidusust, siis meil on teatud probleeme ja ma püüaksin äh, viidata nendele äh, probleemidele, saades ka toetust Tallinnilt kuid kõigepealt ma tahaksin öelda, et meil on vaja sidusust ja mis on meie lõplik nägemus, mida me tahame saavutada. siseturu teema, ma ei tahaks nüüd siin korrata öeldud, kui ma tahaks rõhutada seda, et äh, me ei tohiks nüüd äh, viivitada selle asjaga nii kaua, et äh, Ühendkuningriik paneb oma seaduse paika, prantslased teevad oma, rootslased teevad midagi muud. me peame säilitama siseturgu ja ole, ma usun, et seadusandlus on vaja, sellepärast et liikmesriigid teevad seda ju ise praegu. seega me peaksime kiirustama, sest vastasel juhul meil on tegemist siseturuga, mis on killustunud ja konkurents ei toimi vastas, kui meil ei ole head siseturgu, nii me peaksime üle vaatama selle vajaduse küsimuse ka antud vaatenurgast sidususe puhul me peaks, meil on puudus sellest selgest arusaamast või vaatest, kuhu me tahaksime selle asjaga edasi liikuda. mis on meie nägemus? meil on kõigil vaja selgemat pilti selle kohta, millised on need piirangud, mille kaudu me tahaksime ära lahendada äh, lagunevate pankade probleeme. see on, nagu härra Enkmargi raport seda ka mainib. ja kui meil on te tegemist tavapärase bail-in instrumendiga ja sellega seatud piirangutega, siis kui meil on tegemist panga probleemi lahendamisega, mis tegeleb jaepangandusega, ehk siis äh, äh, pank, mis elab hoiustes, kes tegeleb jaepangandusega, siis temal on piiratud suutlikkus probleemide lahendamisel ja probleemid tal võivad ka tekkida. see on täitsa selge, nagu varasemad kolleegid on seda juba öelnud. aga need instrumendid, mida me saame kasutada, siis nendel on piiratud äh, võimekus, nii et kui me nüüd äh, seda asja samamoodi nüüd edasi varatame, siis me peaksime saavutama suurema sidususe selle vahel, kuidas me kaitseme hoiuseid ühelt poolt ja teiselt poolt, kuidas meil teve, te, kuidas meil on tegemist tavapärase äritegevuse toetamisega jaepanganduses ning kuidas me lahendame ära riskantsemate ähm, äritegevuse probleemid, kus on siis bail-in või muud instrumendid kasumlikumad. mida ma tahaksin siin lisada, on siis meie põhimõtteline lõplik eesmärk ja kui kaugele me tahaksime siis äh, minna, korrastada seda süsteemi Euroopa siseselt kus meil on tegemist süsteemiga, mis sarnaneb Ameerika vastava süsteemiga, et kui pangal tegi probleeme, siis äh, tavapärane äritegevus ja hoiused on tagatud, aga seda on võimalik tagada nende instrumenti kaudu, mida me praegu kasutame nii me peame seda seostama veel kahe elemendiga, üks on seotud sellega, kui kau-, millisel määral me saame kasutada äh, hoiuste tagatiste äh, kava ja mil-, millisel viisil antud valdkonna seadusandlus areneb edasi ja millist rolli ta mängib kaitsmaks jaepangandust ja eriti hoiuseid ning kuidas on meil võimalik seda süsteemi tugevdada. teine element on seotud ühtse järelevalve ja vaidluste lahendamise ametiga kuidas lahendatakse ära pangategevuse lõpetamise teema, sellepärast et see kõik sõltub ka panga suurest, suurusest, sest sest riigi puhul on väga raske riigil, riik on, riigil on väga raske toota panka, mille suurus ületab riigi äh, äh, enda äh, finantssektori suuruse viis või kaheksa korda. nii et kui meil on tegemist riigiga, riigi tasandil äh, loodud asutusega, siis temal on väga raske teosta järelevalvet ja muid tegevusi, meil on vaja Euroopa tasandil institutsiooni, kes hindab seda, kui tõhus on konkurentsipoliitika kui meie eesmärgiks on pankade suuruse piiramine, kas meil peaks olema tegemist siseriikliku piiranguga, mis sõltub riigi suurusest võrrelduna selle panga suurusega või kas meil on tegemist panga enda suurusega võrreldes järelevalvestruktuuride suutlik-, suutlikkusega ja ja äh, panga tegevuse lõpetamise fondi ja asutuse äh, suutlikkusega. sest vastasel juhul me jõuame situatsioonini, mis äh, äh, kus riigi suurusest sõltub, kui hästi on tagatised ja hoiused kaitstud. see omakorda mõjutab tervet siseturu funktsioneerimist. nii et siin on need mõningad elemendid, mida ma tahaksin diskussiooni omalt poolt lisada sest minu mureküsimus jälle seotud vajadusega seadusandluse järgi, vaid sellega, kuidas see on vastavuses sellega, mida me teeme äh, muudes valdkondades. kaks kommentaari veel. üks on see, ma olen täiesti nõus, lõikega viisteist, kus me ütleme, et me tahaksime tagada hoiustajat ligi, ligipääsu vahenditele. kuidas me seda teeme? me peame vaatama, milline on siis see maksimumpiirang ja teine, äh, mis puudutab lõiget kakskümmend kuus, me peaksime komisjoni soovitama seda, et need ei ole siseriiklikud järelevalveasutused, mis tagavad pangateenuste eraldatuse, vaid äh, muu vastava ametkonna vastutav järelevalve, sest see on seotud panga piirangutega, panga suuruse, kõikide muude asjadega, mida me oleme arutanud ning ma olen nõus äh, siinkohal ka vastavalt äh, raportööri äh, poolt tehtud ettepanekuga. härra Höökmark, aitäh aitäh selle raporti eest, sellepärast et siin raportis juhitakse tõesti tähelepanu paljudele asjadele, mida me oleme arutanud mina suhtun skeptiliselt mitte ainult sellesse raportisse, vaid ka sellesse, mida me üleüldse teeme. Äh, see võib kõlada pisut irooniliselt, aga näib, et nüüd me üritame reguleerida kõike, mida on võimalik reguleerida, kui meil miski liigub, siis me üritame seda reguleerida. Äh, majanduskasv Euroopas äh, ei puuduta enam majandust, vaid see täitsa puudutavad seadusandlust ja me üritame asju äh, paralleelsete vahenditega äh, lahendada ja sii-, ja siit tekivad probleemid äh, sidususe ja kooskõlaga nende erinevate vahendite vahel. esiteks on minu arvates oluline, et me peaksime meeles, et meil on vaja väga palju raha oma majanduse rahastamiseks Euroopas mõnikord me tahame, et pangad oleksid täiesti turvalised ja mõnikord tahaksime jällegi, et nad võtaksid riske ja laenaksid raha peame meeles seda, et niipea kui pank raha laenab, niipea pank võtab riski. ja äh, mida äh, väikesed ettevõtted on panga jaoks risk, samuti on äh, risk, kui laene antakse suurtele ettevõtetele, mis investeerivad palju. laenamine on alati risk ja me tahame, et pangad selliseid riske võtavad ning äh, mõne, ma suhtun mõneti kahtlevalt ka sellele, mis tuli välja siis äh, Liiganeni raportist, et äh, jaetegevuse kaitsmine kuidagi muudab panga turvalisemaks. minu arvates ei ole ma päri, ei ole ma võib-olla päris hästi aru saanud, milles, milles on probleem Äh, ja kui me räägime praegustest probleemidest Küprosel, siis probleem ei ole mitte selles, et on äh, ühinenud äh, jaepangad ja investeerimispangad, me näeme just, et Küprose puhul on suured probleemid jaepankadel. kas me oleme ikka päris kindlad, et me saame oma seadustega praegu paika panna kõige parema ärimudeli tuleviku jaoks, mõned meist arvavad seda, mina seda igatahes ei arva ma arvan, et meil peaks olema õiguslik raamistik, mis tagab selguse ja samuti peaks äh, panema paika raamistiku selle kohta, mis on lubatav ja mis mitte. Äh, siit äh, jõuamegi probleemideni, mis puudutavad konflikte erinevate õigusaktide vahel. meil on hoiuste tagamise süsteem näiteks selle kallal töö käib ja loodetavasti see töö lõpeb edukalt, siis on meil kapitalinõuete direktiiv Äh, millega me üritame samuti luua äh, turvalisust pangandussüsteemis, paneme paika kapitalinõuded seadustega, äh, siis on meil veel kriiside lahendamise fond, mille raportööriks olen mina, samuti vaatame Äh, kuidas tagada seda, et äh, mõnede pankade tegevust on võimalik lõpetada ja nüüd me hakkame siis defineerima seda, et milli-, milliste pankade tegevus tuleks lõpetada, milliste oma mitte. Äh, väga, väga lihtne on panga tegevus, te ütlete, et lihtne on lõpetada panga tegevust, kui see on ainult jaepank või ainult investeerimispank, mina ei ole selles niivõrd kindel ja ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et pangad saaksid äh, areneda, et nad vastaksid äh, juriidilistele nõuetele, aga me ei peaks hakkama neile ette kirjutama siin mingeid ärimudeleid. kui me äh, ringi vaatame, siis minu meelest ei ole probleem finantskriisi puhul see, et meil olid investeerimispangad ja, ja, ja pangad ja need mõlemad tegevused olid ühe panga raames koos. kui me ütleme, et pankadel äh, ei ole lubatud jaetegevusega tegeleda, siis, äh, siis tekivad probleemid, sellepärast et siis nad ei saa arendada ärimudelit, mis on äh, nende jaoks võib-olla kõige parem Äh, probleem nende erinevate lähenemistega on see, et me üritame äh, kehtestada seadusi samade asjade kohta, näiteks mis puudutab hoiuste tagamise süsteemi, äh, kapitalinõudeid, kriiside lahendamist ja nüüd räägime siis pankade struktuurist ma arvan, et me peaksime kõigepealt hoolitsema selle eest, et meil oleksid põhilised asjad paigas, et meil oleks ühtse turu nurgakivid paigas, enne kui me hakkame mingeid täiendavaid seadusi vastu võtma. ning ma ei ole üldse kindel, et pankade probleemi on võimalik lahendada niimoodi, et me eraldame lihtsalt jaepanganduse investeerimispangandusest aga seda siin raportis põhiliselt väidetakse ja senikaua, kui keegi ei suuda mulle tõestada, et just selles e e mitteeraldamises on Euroopa panganduse probleem, peaksime me käituma ettevaatlikult. proua esinaine ja proua raportöör, mul on väga kahju, et me lähtepunkti osas eriarvamustel oleme, aga mis teha? minul ei ole sugugi kahju, et me eriarvamustel oleme Äh, vaatame siis, kuidas me saame nende küsimustega äh, edasi liikuda. ma, ma palusin sekretariaati, sest ma ise ei saanud seda teha. Äh, ma palusin, et sekretariaat valmistaks ette sellise taustadokumendi selle kohta, mis on täpselt Liiganeni raportis Äh, sellepärast et siin aruteludes täna tuli välja, et selles osas valitseb natuke segadus, inimesed ei tea päris täpselt, millised on Liiganeni ettepanekud, nii et, et me peame selle asja selgeks tegema. Liiganeni raport on väga pikk ja me peame siis lühemas vormis need üksikasjad kuhugi kokku võtma äh, tahaksin vastata igale sõnavõtjale eraldi, aga paljud inimesed on juba lahkunud ja ei ole mõtet vist hakata vastama inimestele, keda saalis ei ole Äh, niisiis ma loodan, et võib-olla see, mida ma ütlen, edastatakse neile nende assistentide või teiste poolt. Äh, kõigis nendes aruteludes, mis meil on, äh, proua Wortmann Kool ütles, et meil on vaja õiguskindlust kui me tahame edasi liikuda, siis meil, äh, meil ei saa olla vabatahtlikku struktuuri, meil on vaja äh, kohustuslikku lähenemist, sellepärast et kui meil on vabatahtlik lähenemine, siis igaüks teeb, mis ise, mis ise tahab ja, ja seda praegu ju tehaksegi Ehm, meile, meile ei või see võib-olla meeldida ja probleem ei ole mitte selles, et seda tehakse Ühendkuningriigis või Prantsusmaal või Saksamaal. Ehm, proua Portman Kool ütles, et Hollandis praegu mõeldakse sellele, kuidas struktuurimuutusi teha ja möödunud korral, kui me kõnelesime sellel teemal, ehm, siis e, e, inimesed juhtisid ka tähelepanu sellele, et et kas me ei oleks pidanud äh, kolm aastat tagasi alustama just nimelt sellest, et kõigepealt tuleb läbi viia strukturaalne reform ja siis, kui strukturaalne reform oleks läbi viidud, siis kõik need teised asjad, likviidsus ja kapitalinõuded, kõik need probleemid oleksid juba lahendatud ja ei olekski vaja eraldi õigusakte nende jaoks nii et, et äh, võib-olla äh, me oleme kulutanud liiga palju aega sellele, et mõelda, mida on vaja teha ja võib-olla oleks pidanud alustama kõigepealt just nimelt pankade struktuuri muutmisest. ja võib-olla härra Höökmark, tõesti, meil ei oleks siis olnud vaja kõiki neid eraldi õigusakte niisiis ma arvan, et Äh, meil on siin jah äh, äh, väike segadus, me ei räägi pankade täielikust juriidilisest eraldamisest ja ma saan aru ka, kust see segadus tuleb, me räägime pankade tegevusest. ja me, me lihtsalt ütleme siin selles raportis, et, et neid tegevusi tuleb eraldi rahastada ning see arvat-, see on minu arvates täiesti mõistlik, eriti arvestades seda, mida härra Klints ütles Äh, härra Klints ütles, et meil on olnud probleeme jaepankadega ja seetõttu äh, võib-olla ei äh, ole vaja pöörata tähelepanu sellele, mis investeeringute vallas toimub ja tema ütles, et probleemiks on üleüldse üldine ärikultuur ja seetõttu mulle tundub, et meil ongi vaja seda eraldamist, sellepärast et selliseid asju lihtsalt äh, nagu ärikultuur, seda saab muuta ainult siis, kui me muudame seda tegutsemisstruktuuri ja härra Klintsil on täiesti õigus, kui ta ütles, et meil on probleeme jaesektoris, aga probleeme on meil just nimelt sellepärast, et meil ei olnud seda eraldamist ja see liigne riskide võtmise kultuur, mis toimus investeerimise vallas, see võeti üle ka jaetegevuse valda. ja Ähm, äh, siin oli lihtsalt, lihtsalt tõesti tegemist sellega, see äärmiselt riskantne investeeringute pool hakkas mõjutama äh, ka panga jaetegevust ja seetõttu, kui me tõesti äh, tahame inimesi kaitsta, ja, ja võib-olla me peaks küsima, et keda me, mida me tahame kaitsta, kui vaadata, mis toimub praegu Küprosel, siis me tahame äh, tagada selle, et inimestel oleks endiselt juurdepääs oma kontodele, et nad saaksid raha laenata, et nad saaksid asju osta ja müüa, näiteks kui nad tahavad oma maja või korterit müüa äh,. praegu Küprosel see ei ole võimalik, kõik eh, asjad on äh, lihtsalt seiskunud, sellepärast et kõik panga tegevused, jae, jaetegevus, investeerimistegevus on omavahel äh, lootusetult segi. nii et, et me tõesti peale, peame mõtlema äh, eraldamisele ja ma ei räägi siin mitte eraldamisest, mul pole midagi, midagi selle vastu, kui Deutsche Bank tahab seitsekümmend viis protsenti äh, olla investeerimispank ja ainult kakskümmend viis protsenti jaepank, seda nad võivad teha. aga nad ei tohi eh, võtta investeeringute poole peal riske, mis mõjutavad ka jaepoolt, nii et, et see on eh, väga keeruline teema, nad võivad võtta tohutult palju riske, kui tahavad, aga eh, lõppkokkuvõttes ei pea maksumaksjad ja valitsused nende riskide eest maksma. niisiis, kui nad tahavad oma investeeringute vallas riske võtta, siis äh, siis tehku seda, aga samas peavad nad sellega ka mõtlema ka sellele, et kes maksab sellisel juhul ja see, kes maksab, ei tohi olla maksumaksja. sellepärast, et kui inimene eh, tege-, toetab vabaturu ideoloogiat, siis ei, siis ei, ei ole ju loogiline, et eeldatakse, et eh, kõik maksab kinni tavaline jae, eh, jaeklient. minu meelest see, kes riskeerib, see ka maksab. see on minu arvates väga loogiline lähenemine ning seetõttu me peamegi sellele asjale väga põhjalikult mõtlema, siiani me ei ole veel mingeid põhjupanevaid otsuseid teinud, aga me tahame, et inimeste hoiused oleksid kaitstud, et inimestel oleks võimalik oma rahale juurde pääseda ja et see oleks neil võimalik alati siis, isegi kui panga investeerimispool võtab väga suuri riske, mis toovad kaasa kriisi. ja veel üks asi, millele tahtsin tähelepanu juhtida, on see, äh, mida teha siseturuga minu arvates on see väga oluline teema. ma arvan, et me peame arvestama sellega, et mõned liikmesriigid äh, tahavad kaitsta oma pankasid, nad ei taha äh, sellist olukorda, kus äh, ähm, maksumaksjad või valitsused peavad katma nende ülemääraste riskidega kaasnevad kulud aga me peame vaatama, kuidas meil on kõige paremini võimalik leida selline süsteem ja struktuur, mis ei kahjusta siseturgu. ja tahaksingi, et kolleegid selle teema üle mõtleksid, mina ei ole selles äh, vallas veel üksikasjadesse läinud, aga minu arvates on väga, vägagi loogiline, et et, äh, et eraisikute ka, kaotus või kahjum peab olema nende kahjum, me ei saa eeldada, et kui ajad on head, siis invest-, investorid muudkui saavad raha ja kui asjad halvasti lähevad, siis korraga peavad teised need äh, äh, kulud kinni maksma. Äh, sest see on vastuolus vabaturu loogikaga Äh, ja näiteks äh, kui jae, jaeinvestorid kasutavad ära seda, äh, jaekliendid kasutavad ära seda, et aeg on hea, siis nemad võtavad riski ja sellest kaovad kasu jälle investe-, investorid, nii et, et Äh, niisiis, ma tahaksin, et sekretäriaat aitaks meid äh, ja vaataks äh, täpselt läbi, milline on Liiganeni ettepanek. Liiganen tegelikult ei tee mingeid ettepanekuid pankade struktuuri muuta, pangad võivad teha, mida nad iga, iganes tahavad. ainus, mis me ütleme, on see, et ei saa eeldada, et maksumaksja kõik kinni maksab. kui võetakse liigseid riske, siis ei pea maksumaksja selle eest maksma, nii et, et lõppkokkuvõttes me peame hoolitsema selle eest, et et kui võetakse riske, siis ähm, äh, äh, pank saab ikkagi jätkata oma tegevust niimoodi, äh, et hoiused ja maksed on tagatud. näiteks Küprosel praegu olukord niimoodi ei ole, mitte mingisugust pangandustegevust ei toimu, inimesed ei saa oma raha kätte niisiis me peame hoolitsema selle pärast, et selle eest, et kui on kriisiseis, siis on endiselt võimalik raha kätte saa-, saada, inimestel peab olema kindlus, et nad pääsevad oma kontodele juurde, et nende raha on kaitstud ja praeguste struktuuride puhul see võimalik ei ole paraku äh, ma tahtsin rääkida veel paljudest teistest asjadest, kahjuks mul selleks enam aega ei ole. ma loodan, et me saame seda tulevikus pikemini arutada. härra Höökmark, te soovisite sõna võtta? jah, äh, vastaksin sellele, mida te ütlesite ma arvan, et mitte kellelegi meist ei meeldiks, et äh, maksumaksjad peavad panga kahjumid kinni maksma. ja äh, see, sellega me näiteks tegeleme, kui me räägime kapitalinõuete direktiivist ja määrusest, me tahame seada suuremad omakapitalinõuded ja samas, samast asjast me räägime ka seoses kriiside lahendamisega Äh, kõigepealt peaksid riskeerima aktsionärid ja siis panga investorid ning äh, kui me seda protsessi kiiresti äh, kui me tahame seda hakata kuidagi lõhkuma, seda süsteemi, kui pank peab eraldama oma jaetegevuse ja investeeringud, siis kes katab need jaepoole riskid? minu arvates Äh, on need aktsionärid, need, kellele kuuluvad, kuulub pank ja kui on suur pank, siis on aktsionäre loomulikult rohkem. ja kui pank äh, tegutseb mitmetes erinevates valdkondades, äh, siis ilmselt on ka rohkem aktsionäre, kes suudavad neid kahjusid kanda ja rohkem on, rohkem on investeeringuid. ja siis äh, äh, tekib väga keeruline olukord ning proua raportöör, jah, riskid on erinevad, mõned riskid on seotud jaepangandusega, näiteks äh, äh, eluaseme rahastamisega, kas äh, selline jaetege-, jaetegevus tuleks muudest jaetegevusest eraldada või näiteks meil on S-, VKE-d, kas tuleks teha vahet nende investeeringute ja suurte investeeringute vahel? minu seisukoht on selline, et mitte ükski aktsionär ja mitte ükski invest-, investor ei tohiks äh, Äh, olla vabastatud vastutusest katta kulusid, aga see, mida me praegu teeme, viib asjad hoopis teisele tasandile, sellepärast et äh, kui me hakkame teatud riske piirama, siis äh, me ju piirame üleüldse igasugust riskide võtmist aga mina leian, et kõik aktsionärid, kõik investorid peavad riskima ja kui me läheneme probleemile praegu nii, nagu me läheneme, siis me pigem loome äh, suuremaid probleeme ja Küprose puhul me näeme ju, et probleemiks ei ole mitte investeerimispangandus. härra, härra Mitchell, äh, mul ei lähe väga palju aega kõigepealt äh, ma olen šokeeritud et, et hoiuste küsimus äh, on leidnud sellist käsitlemist, nagu ta on, niimoodi saadetakse täiesti vale sõnum kõikidele liikmesriikidele ja see võib põhjustada täielikku paanikat. aga mis puudutab nüüd neid kahjumeid, siis ma olen kuulnud, et Iirimaa panga direktori äh, palk on üle kaheksa tuhande Äh, aastas üle kaheksasaja tuhande ja äh, tegemist on tõesti äh, inimestega, kelle palka justkui on kärbitud. ja pank on lihtsalt otsustanud oma, oma kahjumeid lükata nüüd hüpoteegiomanike õlgadele, nii et, et asi läheb edasi täpselt nii nagu ennegi inimesed eh, eh, peavad maksma neli koma kuus protsenti intressi, samas kui ehm, eh, Euroopa Keskpank eraldab nendele pankadele toetust intressiga üks protsent. niisiis Äh, ärme süüdistame kõiges siiski ka en-, ennast, ärgem süüdistagem kõiges poliitikuid, äh, paneme natukenegi vastutust nende õlgadele, kes panku juhivad, need inimesed peaksid ka olema eeskujuks ei ole, ole normaalne, et nad lihtsalt äh, lükkavad oma, äh, oma kahjumid äh, tavaliste inimeste õlgadele, no minu arvates on see lihtsalt õudne, neli koma kuus protsenti intressi ja ise saavad selle raha üheprotsendise intressiga. niimoodi ei saa lihtsalt edasi minna. jah ma arvan, et me oleme teiega täiesti nõus, et me ei taha, et asjad vanamoodi edasi lähevad ja meil on tõesti vaja läbi viia põhi, põhjalikke struktuurireforme ja need jupphaaval reformid, mida me oleme siiani läbi viinud, ei ole üldist ärikultuuri muutnud ja seda kultuuri meil on vaja muuta. ma arvan, et äh, kõige olulisem on see, et, äh, et äh, me peaksime vaatama väga põhjalikult, kas meil ei oleks ka panganduse vallas vaja siiski korralikult toimivat süsteemi et need, kellel on äh, jae, siin öeldi, et kas jae, äh, jaepangandus peaks ka riskeerima, ma arvan, et ei peaks, aga noh, tuleme selle teema juurde äh, tulevikus tagasi ja ma arvan, et inimeste usaldus pangandussüsteemi vastu ei taastu kui me ei lahenda just nimelt neid äh, fundamentaalseid probleeme, mis meil on ja ma olen tõesti valmis inimesi ära kuulama, kuidas seda teha. Äh, olen, äh, ootan teie muudatusettepanekuid, aga ma olen täiesti nõus, et samamoodi edasiminemine nagu siiani ei lahenda mingeid probleeme, sest niimoodi me lihtsalt läheme ühest kriisist teise ja tegelikkuses on just see liigne riskide võtmine see, mis süsteemi Äh, on praegusesse seisu viinud. niisiis, ma arvan, et me probleemi ei lahenda, äh, kui me ei äh, tee põhjalikku reforme, võib-olla me peame tõesti vaatama ka muid viise, näiteks mõningaid asju, millest härra Höökmark rääkis. aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes on ebaõiglane, et maksumaksjad peavad need liigsete riskidega kaasnevad kulud kandma. niisiis vaatame, kuidas meil õnnestub edasi minna, jah, palun härra Schmidt ütleksin härra Mitchellile, et mina olen Iirimaa panka investeerinud ja kaotasin kahe, siiani olen kaheksakümmend protsenti investeeringutest kaotanud, nii et, et mina olen aktsionär, nii et, et mina olen kulusid kandnud. ja, ja jah, nagu, nagu näha, aktsionärid kannatavad ka härra Mitchell, äh, võib-olla te peaksite äh, härra Schmidt äh, helistama pangajuhile ja küsima, kuidas tema oma palka põhjendab, kui tema samas kui tema, temasugused inimesed, Ole Schmidt, selliseid suuri kahjumeid kannavad. jah. Well, I just, I, I think ma arvan, et Äh, iga, äh, kõik sellised äh, juhtumid lihtsalt näitavad, kui palju, kui tugevalt meil on vaja neid reforme. tahaksin nüüd juhtida teie tähelepanu sellele, et viisteist aprill on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, seitsmendal mail vaatame need läbi ja kahekümne kaheksandal mail hääletame komisjonis ning ma tõesti tahaksin, äh, et meil toimuks sellel teemal võimalikult põhjalikud arutelud kolleegidega. olles kuulanud tänase, tänaseid sõnavõtte, ma tean, et on äh, veel väga palju selliseid küsimusi, mis on lahendamata ja mida peab põhjalikumalt arutama, aitäh. ja nüüd annan istungi äh, juhtimise üle oma kolleegile, härra Salbale. here. So thank you very much indeed, Ali. suur tänu, Arliin. ja läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi. nimelt äh, kaks tuhat neliteist aasta eelarve ja volitus kolmepoolseteks, kolmepoolseks kohtumiseks, see on esimene arvamuste vahetus. ja vaikust palub aseesimees. nii et veel kord siis kaks tuhat neliteist aasta eelarve volitus kolmepoolseks kohtumiseks äh, raportööriks äh, Sven Kiigold. ja härra Kiigold saab kohe sõna, Sven, ole hea. bien sûr, l'information de ces ootan, äh, kui see saali kahin siin lõpeb, ütleb Sven. Ah, ja, das ist doch besser. Uh, so thanks a lot uh,, chair for. nii, suur tänu siis uh, mulle sõna andmast. ja teen uh, lühidalt Econi komisjoni arvamus järgmise aasta eelarve kohta ma arvan, et üldiselt on väga hea, mis ja teada, mis on meie pädevused, üsna piiratud on need, aga sellegipoolest on minu eesmärk järgida meie komisjoni äh, traditsiooni oma äh, raporti eelnõuga. mina olen muidugi väga uudishimulik, tahaksin teada, mis on teie prioriteedid. esiteks äh, muidugi tagada Euroopa järelevalveagentuuride äh, töö. eile õnnestus meil Euroopa pangandusjärelevalve osa toetada ja samuti ka ühtse järelevalvemehhanismi konteksti ja pangandusjärelevalvet üldisemalt me teame, et eelarvet, mis komisjon on välja pakkunud eelmistel aastatel, ei ole kolme agentuuri soovidega olnud kooskõlas. me anname nendele järelevalveagentuuridele piisavalt pädevusi selleks, et nad paneksid kokku uued tehnilised standardid, järgiksid delegeeritud õigusaktide tingimusi ja seetõttu peaks olema ka pakkuda neile piisavalt finantsvahendeid selleks, et nad saaksid kõrgkvaliteetselt seda tööd teha. kui ei, siis on meil pärast rohkem probleeme kui alguses ja oluline on siis veel kord nendele järelevalveagentuuridele anda eh, piisavalt vahendeid eh, vastavalt nendele antud ülesannetele. samasugune loogika on ka Eurostati ning rahvusvahelise maksualase koostöö vallas. me palume erinevates raportites seda, et Euroopa statistika ning samuti ka rahvusvaheline maksualane koostöö oleks toetatud ja tugevdatud, aga selle jaoks on meil vaja vastavaid vahendeid ja lõpuks äh, me teame ju kõik äh, neid äh, vahendeid, mis finantsinstitutsioonidel on Brüsselis, tagatreplus käib täie hooga, seda nad rahastavad ise, aga kodanikuühiskonnal on raskusi siin, ja parteiülesel algatusel oleme me saavutanud selle, et Euroopa fond on seatud sisse selleks, et vabakonna organisatsioonid saaksid rahastada oma tööd siin Brüsselis. ja ma arvan, et see töö peaks jätkuma. see ongi kõik, mida me oleme minevikus teinud, ma arvan, et nendest põhimõtetest peame me ka uue eelarveperioodi jooksul kinni pidama ja mind huvitavad loomulikult teie prioriteedid mal on plaanis käia vastavates institutsioonides ka kohapeal selleks, et arutada, kas institutsioonid on selle eelarve ettepanekuga nõus ning ka eelarve menetlustega nõus ja loomulikult oleks mul hea meel, kui variraportöörid või teised äh, asjast huvitatud äh, liikmed tahaksid nendele visiitidele kaasa tulla, sest äh, siis oleks see ilmselt kõigi jaoks huvitavam me käisime juba Londonis, äh, väga meeldiv visiit ja väga huvitav meie kõigi jaoks. Äh, ja ma tahaksin ka, et uute järelevalveasutuste puhul sama traditsioon jätkuks, suur tänu! suur tänu, härra Kiigolt, äh, ütleb härra aseesimees ja ma järgin härra Kosesi soovitust, räägin siin omas emakeeles ja proua Jensenil on järgnevalt sõna. suur tänu! jah, olen siin täna kohal selleks, et eelarvekomisjoni esindaja, esindada, sellepärast et mina olen kahe tuhande neljanda aasta eelarveraporti raportöör, eelmisel aastal, eelmisel nädalal hääletasime me suuniste üle ning ka mitmeaastase finantsraamistiku äh, üle hääletasime samuti. eelarve arutelude peamine probleem on see, et mitmeaastane finantsraamistik ei ole paigas, meil ei ole õiguslikku alus, mis oleks kindel, nii et praegu on kõik asjad lahtised, aga me oleme teinud soovituse parlamendi enamusega, et komisjon peaks tegema ettepaneku ja mai lõpus ilmselt leiab see aset, see ettepanek peaks olema komisjoni poolt tehtud siis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas sest me ei taha, et komisjon äh, võtab äh, kas nõukogu positsiooni sisse või mõne teise institutsiooni oma, mina arvan, et nad peaksid äh, kõikehõlmavalt tegema oma ettepaneku eraldiseisvalt. mul on väga hea meel, olles olnud ära kuulnud nüüd härra Kiigoldi ülevaate, sellepärast et ta rääkis kolmest järelevalveagentuurist, ma arvan, et see on meie komisjoni peamine ülesanne esimene kolmepoolne arutelu toimus kolme institutsiooni vahel, komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel. kohtusime ja seda äh, viisakas õhkkonnas äh, jagasime seal arvamusi omavahel, kuidas meie ajakava võiks välja näha, kuidas tööga edasi minna. ja parlamendi delegatsioon mainis ka järelevalveorganeid kui väga olulisi institutsioone samas eh, nõukogu ütles, et eelarve on piiratud erinevate agentuuride jaoks, aga meie ütlesime oluliselt, et järelevalveorganitel on väga olulised uued ülesanded, ülesanded, mis on seotud finantskriisi segaduse likvideerimisega. Eh, me peame tagama, et neil oleksid tagatud eelarvelised vahendid. Eh, kohtumine toimus ka hiljuti nende kolme institutsiooni esindajaga ning ka eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni esindajad olid seal kohal ning äh, selle kohtumise eesmärgiks oli hinnatagi mm, nende järelevalveorganite äh, tänast olukorda. Nad on äh, muret avaldanud, et osaliselt rahastatakse neist, neid Euroopa Liidu eelarvest, aga teine osa rahast tuleb siis liikmesriikidelt. ja mõningad liikmesriigid ei, neil ei ole lihtsalt vahendeid selleks, et maksta ja samuti on, tekib siis sõltumatuse küsimus, kui rahastajad on niimoodi jagunenud. nii et me peame leidma erinevaid võimalusi, kuidas tänase olukorraga toime tulla. näiteks võiksime me toetada ja rõhutada seda, et Euroopa Liidu eelarvest tuleks järelevalveorganite raha või näiteks osaliselt eelarvest ja osaliselt sektori tasudest, mis on äh, enamikus liikmesriigis tavapraktika osa. nii et äh, me ootame uut äh, rahastamissüsteemi, milles tuleb kokku leppida, kui õiguslikust alusest nende organite jaoks juttu tuleb. aga üks probleem oli kõne all, mis ilmselt ka meie komisjoni peaks huvitama. nimelt organisatsiooni struktuur vahel ei ole sõltuvuses nende vajadustega. Neil võib olla ka piisavalt raha, aga nad näiteks ei tohi võtta palgale piisavalt inimesi, sellepärast et organisatsiooni struktuur seda ette ei näe. ja ma arvan, et see on kindlasti eh, asi, millele me peame keskenduma. nüüd edasi eelarvemenetluse osas ja nende arengute osas ma võin öelda, et meil on nüüd olemas erinevate komisjonide eh, panus, eh, see kõik on edastatud eelarvekomisjonile just eh, ettevalmistavate tegevuste ja pilootprojektide osas, sest ka meie EKONi komisjon on teinud omad ettepanekud, kakskümmend üheksa mai on ettepanekute esitamise tähtaeg ja siis me saame ka komisjonile selle esitada hindamiseks, et kas need oleksid ideed, mille nad heaks kiidaksid ja soovitaksid. nii et selleks peame olema mais valmis, aga äh, üldiselt ma ütleksin, et äh, me ootame hoolega teie komisjoni ja teiste erikomisjonide koostööd ja eelarvekõnelustel eelmise kolme vooru jooksul pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist oleme me näinud, et nõukogu tegelikult ei ait-, ei ole kantud selle lepingu vaimust, et äh, ka parlament oleks nendega võrdsel alusel, nad ei lähe detailidesse meiega aruteludel, kahel osas, kahes kõneluste voorus oleme me saanud minimaalsed kokkulepped, äh, aga me ei taha äh, jällegi jõuda selleni, et äh, nõukogu lihtsalt lahjendab juba ette olulisi arutelusid meie jaoks. ja ma arvan, et eelarve rida rea järel on vaja asjad läbi rääkida, see on vajalik ka äh, selleks, et me saame oma komisjonide nõudmisi äh, täita. nii et äh, huviga kuulan, mis kolleegidel on öelda, aitäh! suur tänu, proua Jensen, selle ülevaate eest ja nüüd annan sõna äh, variraportööridele Rahvaparteist teeme algust ja härra Feeber, palun äh, kaks tuhat neliteist on loomulikult väga põnev eelarve, äh, palju on veel äh, neid asju läbi suruda, mis meil on vaja kokku leppida, üleüldine õiguslik alus on ju puudu praegu ja ka mitmeaastane finantsraamistik. aga vastavalt eelmise nädala eele-, hääletusele Strasbourgis peame me olema väga selged oma sihtides. Euroopa järgmise seitsmeaastane eelarve saab olema säästueelarve ja minu arust on väga oluline mitte äh, praegu siin üle pingutada. sest kuna ma olin ise kümme aastat eelarvekomisjonis ja ma tean kõiki neid äh, menetlusi peast, äh, siis ma tean, kuhu see võib viia. aga loomulikult pilootprojektid ja ettevalmistavad abinõud äh, on äh, kõik see, mis meil on õiguslikult äh, tagatud, samas nõukoguga oleme me pikka aega äh, kakelnud sel teemal ja ettevalmistavad eelnõud ning pilootprojektid oleksid ilmselt mõistlikud just finantseerimisperioodi alguses algatada, sest siin on meil teada kõik projektid, mis ja programmid, kui palju nende jaoks on raha vaja ning äh, need ettevalmistavad äh, abinõud on ju programmidega seotud, aga mul oleks vaja rohkem teadmist, kas ehk äh, ettevalmistavad projektid peaksid olema just meie esimene eesmärk ja prioriteet finantsraamistiku alguses. edasi kontroll ja järelevalvemehhanismide rahastamine. me ju oma õigusaktides alati loome uusi ülesandeid oma agentuuridele, näiteks ka äh, auditit puudutavad ülesanded äh, anti esmale eelmisel nädalal Strasbourgis hääletamise tulemusena, aga neil ei ole selleks vahendeid. kui me tahame, et kõik agentuurid ja organid täidaksid neid ülesandeid, mida me oleme neile andnud, siis peavad olema neil vastavad struktuurid paigas ja detailidest tuleks muidugi äh, neid asju vaadata, ka äh, Euroopa Keskpank ja pangandusjärelevalve, neil on omad äh, töötajad ja suured struktuurid, ehk oleks näiteks Euroopa Keskpanga puhul võimalik, et järelevalvemehhanisme rahastataks kuidagi nende oma vahenditest või kasutataks nende oma töötajaid, aga loomulikult järelevalve äh, Äh, sõltumatust on vaja tagada ja meil on vaja vaadata, kuidas seda saab teha. nii et äh, ka euroala ilmselt äh, peaks siia panasta, panustama või vähemalt selle peale mõtlema. ma olen loomulikult, ei olnud ise kolmepoolsetel läbirääkimistel ja seetõttu tuleks ilmselt detailidesse süüvida, aga õnneks meie EKONi komisjoni näol ei ole tegemist sellise komisjoniga, millel oleks juba äh, Äh, väga suuri ülesandeid vaja lahendada ja sellepärast äh, ei ole me ilmselt väga suured osalised selles äh, eelarve menetluses, aga loomulikult eelseisvaks mitmeaastaseks finantsraamistikus on meil vaja konstruktiivseid lahendusi pakkuda, aitäh! suur tänu ja annaksin nüüd järgnevalt sõna sotsialistide nimel. aitäh, härra esimees! Äh, tahaksin avaldada tunnustust proua Jensenile ja avaldada tunnustust äh, ka sellele raportile, mida meie fraktsioon möödunud nädalal täiskogul toetas ning äh, kasutaksin võimalust öelda, et see raport oli väga ambitsioonikas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas ning äh, see kajastab täielikult seda resolutsiooni, mis võeti vastu mitmeaastase finantsraamistiku teemal äh, äh,. nüüd äh, see teema, mida me praegu käsitleme, on üsna delikaatne, sest me teame äh,, millised on olnud äh, läbirääkimiste tulemused nõukogus äh, Äh, ning äh, tõenäoliselt me peame minema tagasi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülempiiride juurde. nii et, et võib-olla on väga oluline, kui me kiirendaksime arutelusid omavahendite teemal. Äh, samuti tahaksin ma äh, kõnelda rohkem nendest asjadest, mis on meie komisjoni äh, pädevuses, sest me peame koostama arvamuse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve äh, kohta ja ma tahaksin rõhutada just ühenduse eelarvepoliitika makromajanduslikku mõju. kõigepealt tahaksin meelde tuletada, et kõik avaliku sektori kulutused ei mõjuta makromajandust samamoodi. me, selle, sellega me peaksime arvestama, kui me räägime eelarvepoliitika rollist. mõned kulutused omavad suuremat mõju kui teised, näiteks ma mõtlen kulutustele, mida tehakse innovatsioonile teadus, teadus- ja arendustegevusele võrreldes näiteks mõnede teiste kuludega. Äh, need kulud, mida mina mainisin, on otseselt sellised, mis soodustavad majanduskasvu ja kui me jätame nüüd äh, kõrvale need kulutused, mis tehakse äh, inve-, infrastruktuurile, mis on siis ette nähtud rubriigis üks A, siis ähm, meil jääb järele kaheksakümmend miljonit lihtsalt innovatsioonile ja seda pole kuigi palju ja äh, kahekümne, kahekümnendaks aastaks peaks siis see, äh, sellest kümnest miljardist saama kakskümmend üks miljardit ja seda on äh, tõesti vähe, see ei võimalda Euroopal säilitada oma konkurentsivõimet ja ma arvan, et Äh, riigi- ja valitsusjuhid on võtnud kohustuse et, et kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st läheb äh, teadus- ja arendustegevusele selle aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga äh, tegelikkus on, et need summad on kuskil natuke vähem kui kaks protsenti me oleme nõudnud äh, paindlikkust, äh, nõudsime seda juba eelmise finantsraamistiku arutelude käigus äh, ja seda on meil ka vaja praegu, et me saaksime just nimelt vahendeid ümber suunata nendele programmidele, mis on tulevikus olulised, aitäh. Eh, eh, señor Torvalds. Thank you. Well, I think so far the discussion has been very... härra Torvalds, palun, liberaalide nimel ma arvan, et äh, see arutelu on olnud väga hea ja ma ei taha kindlasti öelda midagi praegu, äh, mis kõlaks palju nutikamalt kui see, mis teie ütlesite kõik, aga härra Kiigolt juba ütles, et meil peaks olema ehk mingisugune ekspeditsiooniline jõud või rühmitus, mis käiks kohal nendes institutsioonides ja kui mul võimalus on, siis ma teen teiega koostööd ja tulen kaasa nii et äh, nii palju siis minu poolt. E e suur tänu. ja nüüd. kolleeg Siile, palun. Äh, mul on väga hea meel, et äh, praeguses väga ebakindlas olukorras, äh, kus me räägime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves, on just äh, proua Jensen meie raportööriks. tahaksin veel kord tulla tagasi nende järelevalveorganite juurde siis äh, kui me tahame ikkagi anda uute õigusaktidega uusi pädevusi ja ülesandeid organitele, siis meil on vaja eelarvelisi vahendeid tagada selleks, et neid uusi ülesandeid saaks ka ellu kutsuda või leiame näiteks mõned muud rahastusvahendid transpordisektoris, näiteks oleme me juba proovinud erasektorilt, ettevõtetelt saada öö, äh, oma osa, nii et äh, näiteks Euroopa äh, Raudteeagentuur saaks toimida. ja ma arvan, et tänases olukorras oleks ehk vaja finants öö, segaduste lahendamiseks mitte ainult kasutada maksumaksja raha, vaid leida ka muid allikaid. aga äh, see, et uued äh, organid kutsutakse ellu ja nad töötavad halva kvaliteediga, sest raha ei ole, minu arust see ei sobi kohe mitte. suur tänu, äh, härra Siile ja annaksin nüüd sõna härra Kiigoldile, nii et ta saab siis lõplikud kommentaarid ja vastused anda suur tänu, äh, härra esimees, ütleb Sven äh, Kiigolt äh, hispaania keeles ja vastan saksa keeles edasi. kõigepealt on siis selge, et meie raport on väga pingelisel ajal praegu valmiv ja, ja väga hea meel, et Econ selles osaleda saab. meie saame siis omalt poolt teha nii nagu siiani. näiteks saame piirata väga oma eelarveridadega ennast ja Äh, vaadata täpselt, äh, kas meie valdkonnas ja kuidas asjad on või me võime näiteks äh, paralleelselt juba oma tegevustega üleüldisemat debatti eelarve teemal vedada. selge on see, et omavahendid ja maksud oleksid siin minu arust õigustatud, aga ma tean, et kõik variraportöörid ei näe neid asju mitte samamoodi. Neid äh, debatte olen ma teiega valmis äh, läbi viima ja kuulama, mis te arvate. ning me võime siin rääkida ka nimelt sellest, et äh, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, siis Euroopa Liidu eelarveliste vahendite puhul me peame vaatama, kus makromajanduslikult on kõige äh, tugevamad äh, mõjurid. põllumajandusvahendite osas minu arust on praegu väga huvitav seda vaadata, eks Prantsusmaa sotsialistid võib-olla näevad neid asju niimoodi. aga muidugi võiksime ka rääkida näiteks sellest, et mida Euroopa Liidu eelarv makromajanduslikult peaks äh, tootma, nii et äh, toetada Euroopa Liidu majandust üldisemalt, aga räägime sellest, peaksimegi rääkima. aga ma arvan, et kui ma vaatan praegu meie või, võimude osakaalu ja jõudude vahekorda, siis äh, ma arvan, et me peaksime selle raporti puhul positsioneerima ennast äh, Äh, õiglaselt. ma arvan, et Euroopa kodanikud näevadki, et valimistele eelneval aastal me püüame siin omavahel jõuvahekorrad paika panna, aga need eelarveread vähemalt, mille eest EKOn seisab hea, nende osas me peaksime väga tõhusalt töötama ning äh, kindlasti ei tohiks me ka pilku lasta praegu suuremalt debatilt, nimelt mitmeaastase finantsraamistiku osas. me peame vaatama konkreetselt, millised organid vajavad kui palju eelarvelisi vahendeid, et oma ülesandeid täita. ja nüüd eilne kolmepoolne läbirääkimine, nii nagu Markus juba ütles, siis äh, loomulikult äh, õigusaktide ja delegeeritud õigusaktide kompetents ei tohiks anda mitte üle Euroopa Keskpangale, aga minu arust see peaks kõik kehtima üldiselt Euroopa ühisturu ja Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi osas. ja ma arvan, et Euroopa Keskpank, ka pangandusjärelevalve ja teised organid, nende ülesandeid ei tohiks ju anda üle lihtsalt Euroopa Keskpangale. praegu, siiani vähemalt, ei ole olnud Euroopa pangandusjärelevalvel tõelisi järelevalvepädevusi aga nüüd, kui kapitalinõuete direktiivi lõplik lahendus on käes mõne päeva pärast, siis ilmselt tuleb äh, hulgaliselt delegeeritud õigusakte ja need seavad omakorda organitele uusi ülesandeid. ja minu arust peaksime juba ette mõtlema, et seda ei saa ainult rahastada Euroopa Liidu vahenditest, vaid meil on ka väliseid agentuure, mida ilmselt äh, tuleks rahastada ka sõltumatute eelarvevahendite äh, võimalustest ja äh, turu peadirektoraat on ilm, on ka öelnud, et äh, ka liikmesriigid peaksid äh, aru saama, et nende osapool või panus ehk peaks langema tulevikus, sellepärast et praegu on juba teatud liikmesriikidel raskusi nende rahade maksmisega. ja siis me jõuame sellise ülesandeni, see, mitmete ülesanneteni, mida, mille eest keegi ei vasta, maksa ja meil on vaja siin mingisuguseid äh, konkreetseid edulugusid oma eelarveridade peal, me võime muidugi mingisugust suurt makromajanduslikku debatti siin äh, vedada ja see oleks kindlasti väga edukas meie poolt ka, aga omaenda ülesannetest peame kinni pidama ja seda rõõmuga tegema. suur tänu, härra Kiigolt. ja tahaksin nüüd tuletada liikmetele meelde, et äh, raportit äh, esindatakse, esitatakse seitsmeteistkümnendaks juuniks, äh, kaheksateist juuli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletamine siis toimub EKONi komisjonis viiendal septembril. ning täiskogu kuupäevad on praegu veel teadmata, aga see kinnitatakse peatselt. edasi järgmine päevakorrapunkt Äh, täna hommikuks, äh, mis on arutelu muudatusettepanekute üle ja see on raport äh, süsteemi loomise rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro. raportöör on proua Hübner ja tal on kohe sõna. suur tänu härra esimees, tahaksin jagada teiega lühidalt selle raporti üksikuid elemente, tegemist on äh, Äh, vaheraportiga ja me äh, püüdsime minna kaugemale kui lihtsalt äh, meie komisjoni jah või ei, sellepärast et ma usun, et me saame panustada uue maksete tasakaalu süsteemi stabiliseerimisele selles raportis olen ma olnud nõus komisjoni ettepanekuga ning ka muudatusettepanekutega, mis viivad laiemate instrumentide pakkumiseni nendele liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro, aga samas pakuks rahalist abi neile. nii et äh, see on seotud laiemalt makromajandusliku äh, kohandamisprogrammidega, äh, ka tingimuslikkus on siin olemas ja eelarveread, mis ka tagavad suuremat järelevalvet nendele liikmesriikidele samuti olen ma nõus nende ideedega, mis komisjon on ette pannud. nimelt me seome selle regulatsiooni majandusjuhtimise hiljutiste reformidega ning tugevdatud eelarve koordineerimisega niimoodi, et see eelseisev rahalise abi programm nendele liikidele, kes eurot rahaühikuna ei kasuta, viib laiendatud reformideni, aga see Äh, muudatus, mis määrusele praegu on välja pakutud, on ka selles raportis kirjas. üks nendest ettepanekutest on see, et äh, kuna meie EFSM-i äh, instrument lõpetab töö ja samas on meil kümme miljardit kasutamata laenuvõimekust, siis seda oleks võimalik kasutada ehk et toestada nüüd teisi instrumente näiteks me annaksime siis seda laenuvõimet kümme miljardit äh, teistele äh, fondidele, mis äh, suurendaks omakorda kuuekümne miljardi euroni neid võimekusi. mis maksebilansi määruse ettepaneku kohaselt äh, oleks võimalik äh, siis anda ka laenu otse pankade taaskapitaliseerimiseks. me oleme kontrollinud, et siin õiguslikke tõkkeid ei ole, nii et see võimalus on äh, ka formaalselt olemas. ja edasi, kui ESM-i leping muutub tulevikus, siis me peaksime ka ette nägema seda võimalust, et need liikmesriigid, kelle rahaühik ei ole euro, saaks ka äh, pankade taaskapitaliseerimise äh, instrumendist osa, aga tingimusel, et nad paneksid siis ka oma õla ESM-ile alla ja see on just eriti oluline praegu ühtse järelevalvemehhanismi puhul, kus eh, need riigid, kelle rahaühik ei ole euro, neile on pakutud teatud tingimusi selle järelevalvemehhanismi süsteemiga liitumiseks, eh, omadel tingimustel muidugi. ja eh, see, et ESM-ile seatakse lisaorgan, mis võimaldab pankade taaskapitaliseerimist Äh, siis samamoodi võiks see ettepanek laieneda ka nendele riikidele, kelle rahaühik ei ole euro. ning äh, omakorda on siin äh, tugev lüli COSES-i raportiga. siin määruse ettepanekus on mitmeid olulisi elemente ka COSES-i raportist, aga ma teeksin ettepaneku, et me peaksime COSES-i raportist ka võtma veelgi üle neid instrumente mis on seotud konkreetselt äh, finantsabi ja majandusjuhtimisega ning ka järelevalvesüsteemiga. nii et me laiendame seda, mis COSES-i raportist äh, on äh, tulnud ja komisjoni algse ettepanekuga seost on ka teatud sild Ferreira raportiga, eriti just aruandlus ja seire nõudmised, mis seal on välja toodud mitmeid ettepanekuid on ka variraportorid teinud, sest me oleme enamiku teemade osas kokku leppinud ja oleme ka kompromisse kokku leppinud. siin on küll kaks või kolm küsimust, mida kompromissettepaneku sisse ei ole pandud, nii et need on muudatusettepaneku vormis olemas. üks on ettepanek kaasata äh, otsene pankade taaskapitaliseerimise mehhanism äh, ma olen selle vastu, sellepärast et äh, see on instrument, mis on tagatud Euroopa Liidu eelarvest ja me ei tohiks kindlasti mitte minna lõhki siin äh, selle laenuvõimekuse ja pankade taaskapitaliseerimisega, sellepärast et see seaks Euroopa Liidu eelarve väga suure surve alla, meie eelarve oleks seotud pankade otsese riskiga, nii et äh, seda ma ei saanud sisse panna, see on muudatusettepaneku kujul aga eraldi olemas edasikus esiraportis, kus meil oli ka säte, mis äh, algsest raportist kustutatud sai. siia aga oleme lisanud selle sätte, mis äh, seob äh, ligipääsetavuse, ühtekuuluvuspoliitika ja makromajanduslike reformidega. ma ei ole siia teinud struktuurireformi või struktuurivahendite äh, tõukefondidega äh, konkreetset viidet, sellepärast et äh, vastavad määrused tõukefondide asju reguleerivad ise. nii et me ei hakka siin ühte poliitika valdkonda teise määrusega siduma, seetõttu kustutasime selle ära ja äh, üks äh, veel lahkheli, mis minu arust ei ole väga tõsine, on äh, seotud enamasti vist Ole Schmidti ettepanekuga. nimelt artiklid sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks aluslepingutest, kus me räägime sotsiaalpartnerite rollist ning ka liikmesriikide praktikatest lepingute sõlmimisel siin on meil traditsiooniline side, see, mis ka COSESi raportis on olemas mitme, mõlema nende artikliga ja artikkel kakskümmend kaheksa põhiõiguste hartast, kus mõningad kolleegid, eriti just Ole, vabandust, et just sinu nime siin esile toon, aga minu arust see on meie ainuke lahkheli praegu. nimelt, et meil peaks olema ainult viited artiklile sada viiskümmend kaks aluslepingust ja mitte sada viiskümmend üks aga minu arust muus osas me saime niimoodi koostööd teha, et raport on laienenud äh, ka nendele valdkondadele, mis oleks vastuvõetavad nõukogule ja komisjonile. ja me oleme saanud ka nõukogu poolt ja ka komisjoni poolt aru saama, et nad peaksid meie raportit ootama, nii et kui me selle üle aprillis hääletame, siis ilmselt ei ole seda riski, et nõukogu liht- või komisjon lihtsalt meie raportist mööda vaatab, sest me oleme väga äh, lähedalt äh, töötanud koos komisjoniga, nad on ka uurinud õigusvahendeid nendele lahendustele, mis me oleme pakkunud ja üldiselt äh, on tegemist sellise progressiivse, aga õiguslikust aspektist ka üsna ohutu raportiga. ja kõik minu poolt. Eh, suur tänu proua Hübner. ja härra Kutas, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Hübnerit äh, tema suurepärase koostöövalmiduse eest ja selle eest, et ta oli valmis ka äh, Äh, lisama terve suur hulka muudatusettepanekuid oma raportisse. mis puudutab muudatusettepanekuid, mille me esitasime, siis me tahtsime viidata üleilmse majanduskriisi mõjule ja ka sellele mõjule, kuidas on see mõjutanud äh, liikmesriikide majanduslikku olukorda ja maksebilanssi. oluline on äh, abistada liikmesriike, et nad suudaks paremini ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid. oluline on ka makse, maksulaekumise parandamine, maksude, maksude vältimise vastane võitlus me peame kindlasti järgima, et liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu toimimise lepingut, põhiõiguste hartat ja teisi dokumente. proua Jolie tahtis esitada teisi sarnaseid ettepanekuid, me tahaksime teda tänada selle koostöö eest, mis puudutab meie ühismuudatust, muudatusettepanekut, siis siin on ka viide proua Ferreira raportile, ma tahaks lõpetuseks viid-, tänada raportööri selle eest, et ta on lisanud siia rekapitaliseeritud see rekapitaliseerimise instrumendi nende riikide jaoks, kes eurot ei kasuta, kuid ma usun, et see rahastu on eelistatav ja seetõttu me toetame proua Jolie ettepanekut. suur tänu, härra Kutaš ja härra Olle Schmidt, palun. suur tänu. ma tahaksin tänuda proua Hübnerit, meil on alati hea meel teha teiega koostööd nii nagu mina seda näed, näen, tegemist on väga olulise tekstiga ja see liigub ka õiges suunas eh, ning see ei püüa Euroopat veelgi rohkem lõhestada, see ongi praegusel hetkel meie oluliseks väljakutseks. sest eh, praegusel hetkel meil on lõhenenud Euroopa ühed riigid sees, teised väljas. ma olen nõus kõikide teie arvamustega, kuigi mõningad erinevusi on see puudutab äh, tingimuslikkust, me oleme tõstatanud selle küsimuse ka varem ja ma usun, et te mõistate meie argumente, kuid teiselt poolt me saame aru ka sellest, et te ütlete, et see ei kuulu sellesse dokumendi, tegemist on seadusandliku vaatega, äh, aga igal juhul ma saan aru sellest, mida te mõtlete. Te viitasite äh, artikli üks viis üks, üks viis kaks võib-olla see on veelgi olemuslikum, sellepärast et meil on väga erinevad vaated selle kohta, kuidas palgad kujunevad ja kuidas sotsiaalküsimusi lahendatakse liikmesriigid, riikides. see oli üks ka põhilistest probleemidest Sixpacki aktsepteerimisel, sellepärast et see õõnestas tervet süsteemi mõned võib-olla viidavad sellele kui Põhjamaade mudelile, aga meil on tegemist jagatud vastutusega, see ei ole poliitikute ülesanne palga kujundamisega tegeleda, isegi mitte miinimumpalgaga. ning seetõttu me leiame, et tegemist on asjaga, mis on kriitilise tähtsusega ning me leiame, et me vajame selle kohta eraldi hääletust. kuid võib-olla teiste jaoks ei ole niivõrd oluline teema, kuid äh, poliitilises mõttes ma leian, et äh, jagatud vastutus äh, tööturu toimimise osas äh, vähemalt minu riigis ei ole üldse vähetähtis teema. aga igal juhul ma tahaks öelda äh, suur tänu äh, väga tubli ettevalmistustöö eest ja hääletamine tuleb hiljem täna. suur tänu. ja proua Žuli. proua Žuli. ka mina tahaksin tänada proua Hüübnerit suurepärase raporti eest ja öelda talle, et meie fraktsioon on selle raportiga rahul sellisel kujul, nagu see praegu on me toetame kõiki kompromisse ning ja ma loodan, et äh, meil jätkub koostöö proua Hübneriga ja tahaksin teda tänada selle koostöö vaimu eest. Äh, on kaks teemat, äh, kus meie arvates oleks võinud minna kaugemale Eh, kompromiss F-i sõnastus, me oleksime soovinud, et see sõnastus oleks olnud jõulisem eh, selles osas, mis puudutab pankade otsest rekapitaliseerimist, aga meile on vastuvõetav ka see mehhanism, mille proua Hübner on välja pakkunud. ma ei mõista, miks eh, soovitab ta hääletada minu muudat-, muudatus, eh, viiskümmend kolm vastu, sellepärast et eh, see, see muudatus on otseselt seotud COSES-i raportis, raportiga ja võimalusega, et kui eh, kaldutakse kõrvale sellest korrektsiooniprogrammist, siis meil oleks ka võimalus kontrollida, kas see kõrvalekaldumine on seotud nende korrektsiooniprogrammide endiga Äh, ja selle üle me juba ju hääletasime koos ESI raportis, nii et, et aitäh, mina ja minu äh, fraktsioon hea meelega toetame seda raportit ja oleme rahul koostööga, aitäh proua Hübnerile. suur tänu, proua Jolie ja härra Silvran. Uh, I also would like, thank you, Chairman, I would like to suur tänu, mina tahaksin kõigepealt samuti õnnitleda proua Hüübnerit selle väga hea koostöö eest ja ma usun, et äh, ka tulemus saab olema hea. tahtsin mainida paari asja, mis on minu jaoks väga olulised, üks on siis äh, maksebilansi tasakaalu siirde äh, toetus, see on väga hea punkt, see ja kompromissettepanekud E ja F kaudse ja otsese rekapitaliseerimise osas. mul on hea meel, et me jääme ESM-i lähenemise juurde. meil oli kaks erinevat stsenaariumit, me arutasime seda, see, seda ei ole veel ära tehtud, aga ma usun, et see suund on nende riikide jaoks õige, mis veel eurot ei kasuta, ja otsene rekapitaliseerimine oleks hea äh, stabiilsusmehhanismi äh, raamistik selles alakategoorias. mul on väga hea meel, et me kasutame edasi struktuurfondide määrust, kuigi seal selles määruses seda tuleb ka muuta, mitte selles määruses siin, vähemalt see on minu äh, vaidluspunkt oma kolleegide, aga igal juhul on meil tegemist väga hea raportiga, suur tänu. Eh. suur tänu, härra Sille. ja ma annaksin uuesti sõna raportöörile. mul ei ole siin palju lisada, kuid mingil hetkel äh, ma ilmselt suren ära, enne kui ma aru saan sellest, miks ei või olla siin viide mõlemale artiklile sees, äh, kus me räägime artiklist sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks ja siin te ütlete, et ei tohib olla viide ainult ühele artiklile, ehk siis viitame ainult sotsiaalpartnerite äh, ilma äh, muude praktiliste korraldusteta ja ma mõistan, mida Rootsi kolleegid ütlesid Sixpacki kohta, kus oli ka nende jaoks oluline artikkel sada viiskümmend üks. kuid ma usun, et üldises mõttes me oleme nõus ning äh, ma tahaksin tänada äh, kolleege diskussiooni eest. Äh, meil oli tegemist väga hea protsessiga, kuid ma ise olen selle vastu, mis puudutab otsest rekapitaliseerimist, mis põhineb sellel instrumendil, kus on tegemist otse seosega Euroopa eelarvega. nii et see on ainuke põhjus, sest äh, olles arutanud seda asja ekspertiga, siis ma olen saanud aru, et tegemist on teatud ähm, äh, piirangutega selles osas, mida me saame äh, siis Euroopa võlakirjade kaudu Euroopa turgudelt võtta. nii et kui te tahaksite seda teha otse, kaudse, eh, vabandust, eh, kõneleja parandab, otsese rekapitaliseerimise kaudu, kus tekib oht Euroopa eelarvele, siis see eh, on seotud finantsinstitutsioonide funktsioneerimisega, siis see risk on liiga suur ning seetõttu ongi tegemist ainukese põhjendusega, miks ma ei ole nõus otsese rekapitaliseerimisega, kuid põhimõtteliselt me peaksime äh, püüdlema nende instrumentide suunas, mis võimaldaks meil otsest rekapitaliseerimist. ja sel-, selle tõttu ma leian, et meil oleks hea, et oleks selline alamehhanism ESM-il, mis vähendaks otsest seost äh, ESM-i ja finantsinstitutsioonide vahel mida rekapitaliseeritakse rahastu kaudu. see on tegemist minu isikliku kõhklusega ja seetõttu ma ei tahaks, et eh, otsese rekapitaliseerimise juures me maksebilansi määruse ettepanekut kasutame. suur tänu Euroopa Komisjon ka soovib sõna võtta, kui lubate. härra Engel. Can... suur tänu, ma teen lühidalt. me tervitame proua Hübneri poolt tehtud ja variraportööride poolt tehtud tööd. me püüame igati teha koostööd ning äh, kaasata diskussioonide äh, tulemused ka raportisse ning arvestame ka Ferrari raportiga, sest äh, ma mõistan, et äh, need äh, aluspõhimõtted olid seal natuke erinevad. kuid kõik eurotsooni mittekuuluvad liikmesriigid ei ole veel äh, fiskaalleppe põhimõtteid allkirjastanud, mis on ära toonud Ferrera raportis. mis puudutab pangalaenu äh, rekapital- pa,, pankade rekapitaliseerimist, me püüame teha kõik, mis võimalik selleks, et äh, seda kaasata. tegemist on väga hea ideega, mis puudutab otsest panga rekapitaliseerimist, siis me oleme raportööri poolt väljendatud mureküsimustega nõus, mis puudutab äh, instrumendi äh, rakendamist äh, maksebilansi määruse ettepanekus ja vaatame ka siis selle võimaliku kahjustavat mõju Euroopa Liidu eelarvele. viitasite ka stabiliseerimismehhanismile, te mõistate küll, et tegemist on liikmesriikide pädevusega, siin ma äh, seda osa väga palju kommenteerida ei saa kuid mis puudutab artikleid sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kaks, siis mul on siinkohal kaks kommentaari. kõigepealt, leping kehtib igal juhul, hoolimata sellest, kas me viitame nendele artiklitele või mitte. igal juhul nendest artiklitest tuleb ju kinni pidada. teine asi mis puudutab konsessi raportit, teil on kindlasti meeles see, et äh, sõnastust tuli väga ettevaatlikult kaalutleda ja eeldades, et me jääme konsessi raporti parameetritesse, siis me toetame seda, kui me sealt kõrvale kaldume, siis meil võivad tekkida olulised raskused. suur tänu! suur tänu! proua Hübner, kas teil on vastus? ning sellega oleme siis lõpetanud äh, selle punkti, hääletamine toimub homme. üks teadaanne, enne nagu kui me lõpetame, siis pärastlõunal on meil tegemist ainult ühe päevakorrapunktiga, see on siis pool neli, sellepärast enne seda kell kolm on, toimub meil laiendatud äh, esimeste konverents, nii et see puudutab Euroopa Liidu programmi mis puudutab äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodi ja finantsarvundust ja auditeerimist. suur tänu, sellega koosolek lõppenud.